Uh, good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, daamid ja härrad. aeglaselt äh, liiga liikme haaval äh, jõuame siia saali. ja kui me suudame siin äh, kümme parlamendiliikmet kokku saada, siis võime alustada. One, two, three, four, five, six, seven, eight is even much more. So let us start. nii, tuleb välja, et meid on siiski palju rohkem, nii et alustame koosolekuga. eile pärastlõunal oli meil äh, töötuba digitaalse agenda teemal kolm pool tundi kestis. see oli pühendatud äh, kõigepealt meie komisjonile, aga ka teiste komisjonide esindajatele oli tegemist väga huvitava äh, töötoaga. nii et esimesed kolm pool tundi siis äh, ja kaks pool tundi õhtupoole Euroopa Energiafoorum ja nüüd alustame oma komisjoni koosolekut ja seda neljas osas ja kahe päeva jooksul. kõik kokku teeb see neliteist tundi. nii et äh, päris kiired ajad. kõigepealt päevakorra vastuvõtmine. päevakorrad on teile välja jagatud, on teie dokumentide hulgas kui siin ei ole mingisuguseid parendusi, siis võtame muutusteta päevakorra vastu. muudest küsimustest räägime koosoleku lõpus. nii et siis neljapäeva pärastlõunal. teine päevakorra äh, punkt, väga huvitav, väga äh, tähtis asi, juhataja teadaanded. päevakorda lisatakse neljapäevaks eraldi punkt neliteist A, väga oluline asi, kolleegid, kui ma saavutan teie tähelepanu, siis neliteist A päevakorras kütuse kvaliteedi direktiivi ja taastuvate energiaallikate direktiivi uuendamine, maakasutuse muutus ning arutelu teise lugemise asjade tänasest seisust, mis on selle eh, erakordse päevakorrapunkti eh, põhjus me ITRE komisjonina teise lugemise protsessi ei mõjuta. vastutav komisjon on siin ENVI. aga meil oli raportöör, töötasime koos ENVI-ga esimese lugemise protsessis. ja nüüd tahaksime me ka mõnes mõttes seda olukorda mõjutada, sellepärast et meil on ITRE komisjoni poolt väga konkreetsed ettepanekud. nii et eh, härra Veene Langen, kes eh, härra Vidal Kadrast asendab meie raportöörina, teatab teile asjade seisust teise eh, lugemise osas, sest meie ITRE komisjonina tahaksime loomulikult mõjutada ka teise lugemise äh, menetlust, äh, loomulikult seda vastavalt kodukorrale, sest äh, jah, ENMi koosolekutel saame olla ka kohal ning oma muudatusettepanekud teha. see on tegelikult isegi meie kohustuseks. nii et tegemist on erilise päevakorrapunktiga, mis on neliteist A ja seda homseks tööpäevaks. edasi päevakorrapunkt kolm koosoleku protokolli kinnitamine. protokoll on teile välja jagatud, seitseteist november kaks tuhat neliteist on see protokoll tehtud, kui ei ole äh, mingisuguseid täiendusi, siis äh, on kon-, koosoleku protokoll kinnitatud. suur tänu! edasi. jõuame neljanda päevakorrapunktini, mis on Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi äh, Läti transpordiministri Andris Matisi visiit. nii et meie jaoks tähendab see telekommunikatsiooni ja IKT-d. tere tulemast Euroopa Parlamenti, vastutav minister, väga meeldiv on teid siin näha, härra minister. ja ma teatan teile, et härra äh, Madis kannab ette eesistuja prioriteedid telekommunikatsiooni ja IKT vallas. Teie jaoks äh, taustateaveks on see, et äh, tund ja viisteist on ette nähtud äh, meie käesolevaks debatiks. ja tegemist on täiesti tüüpilise öö, kohtumisega meie komisjonis, aga täiesti erakordne äh, on see Läti eesistumise äh, vaatenurgast, sellepärast et nagu te teate, on esimest korda ajaloos tegemist äh, Läti eesistumisega, nii et äh, palju õnne teile juba sel puhul, härra minister ja head kolleegid Lätist. nii et alustame dialoogi eesistujariigiga, nõukogu eesistujariigiga ja pädeva Euroopa parlamendikomisjoniga. ma tahaksin anda teile äh, härra Matis sõna. ja me ootame Eest, Läti äh, eesistujariigi prioriteete, äh, ülevaadet selle kohta telekommunikatsiooni ja IKT valdkonnas. ma palun teil teha ettekande esiteks siis kümneks minutiks. ja teil on sõna. suur tänu, härra esimees austatud äh, härra Puusek, austatud äh, daamid ja härrad, äh, parlamendiliikmed. kõigepealt suur tänu võimaluse eest teiega täna siin kõnelda. Lätis toimusid parlamendivalimised, komisjoni, Euroopa Parlamendi valimised toimusid, komisjonis on uued inimesed ja nüüd on ka Läti eesistumine Äh, digitaalküsimused mängivad äh, meie päevakorras aina suuremat rolli. Äh, me oleme seisukohal, et Euroopa peab pidama läbirääkimisi, et saavutada majanduskasv, luua töökohti ning tagada kasv. seetõttu on vaja kasutada Euroopas digitaalseid võimalusi. komisjoni hinnangul, kui me oma digitaalseid võimalusi kasutame, saame me järgmise nelja aasta jooksul äh, Äh, saavutada suuremat kasvu äh, Euroopas ning luua ka sadu tuhandeid uusi töökohti. Äh, ja niimoodi liikuda teadmuspõhise majanduse poole IT-valdkond areneb väga dünaamiliselt ja kiiresti ning see toob kaasa ka jätkusuutliku ja integreeritud kasvu Euroopa Liidus. aga loomulikult seisab meie ees ka väljakutseid, millega me peame silmitsi seisma. eesistujariigi prioriteet on eh, digitaalset eh, ühisturgu eh, täiendada, see viia lõpule ning avalikku sektorit digitaliseerida. samuti tahame me digitaalses sfääris rohkem julgeolekut kahe tuhande neljateistkümnenda aasta detsembris äh, nõukogu järeldustes kutsutakse üles liikmesriike äh, digitaalset ühisturgu võimalik, võimalikult kiiresti lõpule viima, viia ning Euroopa Komisjonil äh, paluti juba enne Euroopa Ülemkogu kohtumist kaks tuhat viisteist digitaalse ühisturu ettepanek teha. meie plaan on selles vallas kõrgetasemelisi arutelusid pidada, äh, selleks, et töötada välja digitaalse äh, ühisturu äh, strateegia ning seitsmeteistkümnendal ja kaheksateistkümnendal juunil Riias kutsutakse kokku digitaalne assamblee Äh, seal on võimalik meil äh, digitaalse strateegia kohta äh, liikmesriikide vahel arutelusid pidada, kutsutud on ka vabakonna esindajad, tööstuse ja ettevõtete esindaja, esindajad ning kõik huvitatud osapooled. edasi, kahekümne viiendal ja kahekümne kuuendal juunil räägivad selle strateegia üle valitsusjuhid ja riigijuhid ning me püüame ka sektoripõhiseid soovitusi siin koguda ja äh, arutada. Äh, teadmuspõhise majanduse nurgakiviks on just andmed. me tahame oma ühiskondi paremini teavitada, meil on vaja avatud äh, andmete ühiskonda, meil on vaja rohkem e-taristut, samuti teadus- ja arendustegevust ja seda kõike selleks, et meie ühiskondade kodanikke aidata. me kutsume üles ka suuremale innovatsiooni osakaalule majanduses nii et avatud, võrgustatud ning äh, andmeintensiivset taristut äh, toetada. Läti teeb ka mõned äh, seadusloomelised ettepanekud ning loodetavasti jõuame nendega ka lõpule. võrgu ja informatsiooni turvalisus on eeldus selleks, et majandus ja ühiskond saaksid toimida. sellepärast on meil vaja intensiivsemaid äh, ettepanekuid äh, võrgu ja informatsiooni turvalisuse direktiivi osas, lühidalt siis NIS. Äh, see tu-, suurendab meie turvalisust, infoturvalisust nii rahvusriigi tasandil kui ka Euroopa Liidu tasandil ning üleilmsel tasandil üldisemalt. me tahame selle ettepanekuga jõuda lõppfaasi sellepärast, et meil on olnud küberturvalisusega probleeme ja küberrünnakute risk on endiselt kõrge. selleks, et jõuda eesmärgile, tahame me ettepaneku teha nii nõukogule kui ka parlamendile. NIS direktiivi ettepanek on esimene ettepanek IT-turvalisuse valdkonnas ning me eh, leiame, et see samm-sammuline lähenemine on õige sest meil on koostöö erasektori, ametnike ning ka liikmesriikide vahel. meie eesmärk on digitaalset äh, ühisturgu toetada ja tugevdada. ning ka sellega äh, seoses olevaid sektoreid edasi arendada. ning sellepärast oleme me ka teinud Äh, ettepaneku määruseks, äh, mis toetab Euroopa ühtset turgu elektroonilise kommunikatsiooni vallas äh, selleks, et ühendatud kontinenti saavutada. tegemist on määruse ettepanekuga lühe, lühidalt DSM. me täname Euroopa Parlamenti, kes eelmise aasta aprillis juba väga selgeid sõnu sellel teemal ütles selle ettepaneku alased diskussioonid on praegu väga elavad, need on olnud tegelikult komplekssed liikmesriigid on mures just DSM määruse praktilise rakendamise osas. kui me näiteks räägime äh, rändlustasude kaotamisest, äh, siis äh, mitmed liikmesriigid on mures, et nende telekommunikatsioonikulud kasvavad teised liikmesriigid kardavad samas, et taristusse operaatorite eh, infra-, eh, investeeringud vähenevad. Eh, näiteks need elanikud, kes ei reisi eriti ja rändlustasusid seetõttu nad ei, midagi ei arva sellest, need, need see ei puuduta, aga teised, kes reisivad, nende kulud jällegi kasvavad loodetavasti jõuame me siin osas kokkuleppele ning alustame dialoogi ka Euroopa Parlamendiga. kui see õnnestub, siis saame me DSM ettepanekuga veel meie eesistumise ajal lõpule jõuda. ning meile on selleks eesmärgiks ette pandud teekaart ja äh, töötame ka uue ettepaneku kallal, mis äh, võrguneutraalsust ja rändlustasude alandamist puudutab. mis puudutab võrgu neutraalsust, siis me palume teie eh, toetust eh, vaba interneti saavutamisele ning me tahaksime ka harmoniseerida ligipääsu eh, kogu Euroopa Liidu üleselt. mis puudutab rändlust, siis meie ettepanek on uus Roam Like at Home pluss see tähendab, et rändlustasud on samasugused äh, nagu äh, koduriigis, pluss väike lisatasu. see tähendab, et äh, ühe kõne eest maksab, ühe kõneminuti eest makstakse viis eurosenti megabaidi eest ning SMS-i eest makstakse kaks eurosenti praktiliselt tähendab see seda, et maks väheneb poole peale, sellepärast et äh, operaatorid äh, hakkavad omavahel konkureerima. lisaks tahame me igale äh, kasutajale anda rändlustasude vaba paketi osa, mis on mõeldud, ette nähtud kiireloomulisteks kõnedeks Äh, mõne aasta jooksul äh, näeme me ette, et rändlustasud vähenevad ning operaatoritega midagi ei äh, kaota sellega, kui nad rändlusteenust paremaks muudavad. kolme ja poole aasta jooksul pärast ettepaneku vastuvõtmist on rändlustasud veelgi madalamad ning me räägime praktiliselt nullkulude tasemest võrreldes sellega, Äh, milline on äh, telekommunikatsiooni hind koduriikides. Äh, Rändlustasude ja võrguneutraalsuse ettepanekute osas on tegemist praegu mm, ole parema, parima mm, kompromissiga, loodame, et see on Euroopa Parlamendile ka meeltmööda ning loodame head koostööd triloogi läbirääkimistel. kui me täna kokkuleppele ei jõua, nendes küsimustes, siis on järgmine võimalik äh, läbirääkimiste võimalus äh, siis, kui äh, tänast rändlustasude alast määrust üle hakatakse vaatama ja see oleks tänasest veel kaks aastat hiljem. Läti tahab ka edasi võrgule ligipääsu direktiivi kallal tööd teha. nii on meie kasutajatel Äh, parem äh, võimalus äh, veebile avalikus sektoris ning see tähendab ka seda, et erivajadustega ja puudega inimesed saavad internetile parema ligipääsu. lisaks sellele tahame me ka jälgida olulisemalt olukorda, mis IANaga toimub äh, Ameerika Ühendriikides. Äh, tegemist on IP aadresside eest vastutav ja jagav äh, amet. ja samuti ta-, jälgime me oluliselt, mida teeb ICAN ehk siis nimesid ja domeene jagav korporatsioon internetis. järgime nende tegevust kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ka Galileo äh, süsteem on meie jaoks väga oluline. Galileo ja EGNOS võimaldavad äh, meie tööstuse jaoks äh, rohkem töövõimet, meil on vaja sõltumatut satelliitnavigatsioonisüsteemi ning nutikaid transpordisüsteeme, et oma võrgutaristut paremini ära kasutada me jälgime, mis selles vallas toimumas on. Galileost sõltub äh, väga tihedalt meie satelliitnavigatsioonisüsteemide võrgustumine ja äh, kokkuvõttes tahaksin ma tänada Euroopa Parlamenti konstruktiivse äh, koostöö eest siiamaani ja tundub, et väga huvitav poolaasta on meie ees seismas loomulikult äh, tulemused sõltuvad kõikide osapoolte kompromissivõimekusest. ilmselt kompromissettepanekud kõigile ei ole meeltmööda, aga samas on see siiski tänase olukorraga võrreldes edasiminekuks. me ei taha äh, kasutamata jätta seda võimalik, võimalust akent ja loodame konstruktiivsele koostööle parlamendiga. suur tänu, äh, ütleb härra esimees tundub, et need sõnumid suur tänu selle ülevaate eest IKT-sektori edasiminekute üle ning soovin edu järgmise poole aasta jooksul Läti eesistumisele. Läheme nüüd debati juurde ja kõigepealt tavamenetluse käigus anname koordinaatoritele sõna ja siis edasi anname ministrile võimaluse nendele küsimustele vastata. ja sealt edasi saavad kõik teised komisjoni liikmed võimaluse küsida küsimusi härra ministri käest või oma märkused teha. ja siis edasi anname jällegi lõppsõnaks äh, võimaluse rääkida ministril. Kristjanis äh, Kaaris on esimene kõneleja. aitäh, ma jätkan läti keeles austatud minister, suur tänu teie sissejuhatava ja sisutiheda ettekande eest. kõik kohalviibijad mõistavad selle põhjal, et, et te soovite nõukogus asjad liikuma panna digitaalse siseturu loomise plaanis. ning ning äh, osaleda soovivad kindlasti ka meie partnerid selles. mis on eesistuja ettepanekud selles vallas ja missuguseid takistusi näete oma teel, mida olete seni juba ette võtnud, äh, ma mõtlen midagi niisugust, mida varem veel tehtud ei ole, seda tahtsin küsida. järgmisena saab sõna proua Krell. suur tänu! meie fraktsiooni jaoks on digitaalne agenda üks äh, olulisemaid tulevikuküsimusi ühelt poolt on meie jaoks tegemist tööstuspoliitilise asjaga, teiselt poolt aga ühiskond, ühiskondliku ja, ja avalikkust puudutava asjaga, sest tegemist on info levitamise vahendiga avalikkusele ning seetõttu netineutraalsus on meile äärmiselt oluline. mind konkreetsemalt seoses sellega, mis te rääkisite, te, te rääkisite, et olete valmis parlamenti järgima, aga ma tahtsin äh, kõigepealt küsida teilt, mida teie mõistate netineutraalsuse all, sellepärast et eh, neid määratlusi ringleb siin erinevaid ja, ja täpne arusaam sellest on meie arutelu jaoks äärmiselt oluline. ning täpselt sama oluline ja ma ei tea, kas kompromiss meile on siin piisav, on roaming tasude, rändustasude vähendamine. meie jaoks on selge, ma mäletan, et volinik juba rääkis sellest, et käesoleva aasta keskpaigast on rändustasud juba null ja nüüd kuulen ma ja, ja nüüd äh, tahaksin ma kuulda hea meelega, kui kaugele nõukogus on nende aruteludega jõutud ja missugune on mänguruum? Intervention on aitäh, see oli sotsiaaldemokraatide esindaja ettekanne, nüüd ECR fraktsiooni poolt härra Tošenovski. paneb seda tasslava, aitäh, härra esimees. tahaksin tänada austatud ministrit selle eest, et ta eesistumisperioodi varases faasis juba leidis aega meie komisjoni tuua, tulla. ning et äh, Läti näeb äh, digitaalset agendat ja meie komisjoni tegemisi prioriteetsena. digitaalne agenda on tõesti asi, millega meie komisjon on juba mitu aastat tegelenud. näeme seda väga olulise teemana mis on keskse tähtsusega Euroopa tulevase majandusarengu seisukohalt. ning sellest lähtuvalt hindame ka uut materjali, mis digitaalse agendaga seoses meile laekub. oluline on, et te mainisite juurdepääsu internetile tähtsa küsimusena. iseäranis juurdepääsu suure kiirusega internetile, kiirele internetile, sest siin on ulatuslikud erinevused mitte ainult interneti katvuses, vaid ka juurdepääsus internetile eri liikmesriikide lõikes väga suured erinevused siis kiirele internetile juurdepääsu osas. ning tahaksin täpsemalt teada, kuidas te kavandate oma tegevust selles küsimuses, sest me teame, et andmeside osas nõudlus järjest suureneb ja kiire interneti osas järelikult samuti. oleme samuti märganud, et eh, hakat-, on hakatud arutama CF-programm näiteks eh, internetile juurdepääsu tagamise toetamist. asi puudutab siin mitte ainult kärpeid eelarvetes ja neid kärpeid eh, tuleb selles süsteemis eelarvekärbetest tulenevalt veel vaid muidki küsimusi. tahtsin sellega seoses küsida, kuidas te omalt poolt soodustate üle Euroopa kiire interneti arenemist? Alde, palun, nüüd esindaja. Thank you uh,, I just like to uh... aitäh! tahaksin puudutada küsimust, mis ei puuduta ehk äh, mitte üksnes teie valdkonda, vaid on laiem. kui me räägime digitaalse agenda raames antud lubaduste täitmisest, siis tekib küsimus seoses andmekaitse määrusega. see on äärmiselt oluline küsimus ja selle, selles lahenduse leidmine on eeltingimuseks teiste võimaluste ärakasutamiseks digitaalse agenda osas nii et äh, ma, mul oleks väga huvitav kuulda teie seisukohta ja arvamust selle kohta, kuna nõukogust tuleb mingi, midagi, kuna nõukogus suudetakse edasi liikuda andmekaitse määruse osas, sest see blokeerib praegu paljuski meie tegemisi. Eh, Ma ta-... aitäh, proua Kappel, järgmisena. aitäh, tere hommikust, härra minister, ning suur tänu teile sissejuhatava ettekande eest ning ette panekute eest, mis tulevad DSM ja NS direktiivide osas. Need annavad kindlasti palju kõneainet. ning äh, samuti juurdepääs internetile, mille, mida kavatsete vaatluse alla võtta, on väga oluline. tahaksin küsida teilt teie konkreetsema valdkonna kohta, transpordi valdkonna kohta ja seoses siis neljanda raudteepaketiga mis, mille menetlemine jääb samuti teie eesistumise aega ja millega seoses meil on ka vaidlusi, sest on väga suuri erinevusi eri riikide lähenemiste ja tehnilise baasi vahel, nii et minu küsimus oleks, missuguseid kompromissettepanekuid kavatsete esitada nõukogus ning seoses digitaalse agendaga äh, Äh, kas on võimalik välja tuua mingit sünergiat, on mingid niisugused lõikepunktid digitaalse agenda ja raudteepaketi vahel ning viimane küsimus konkreetsemalt äh, kitsama valdkonna suhtes. Läti on, on äh, valmis menetlema kiirraudteeühenduse direktiivi Varssavist ja Tallinnast ühendused ning tahtsin küsida, missuguseid meetmeid te siin plaanite, sest see võiks samuti majanduskasvu soodustada, aitäh. Barbara, for your question. aitäh, Barbara, nende küsimuste eest. nüüd, kas Roheliste poolt on meil keegi või Kuue poolt või EFTD poolt? palun, teil on sõna. aitäh kuulsin, kuidas äh, siin räägiti räägiti rändlustasudest ja tariifidest. Ähm, mul tekkis küsimus, kuidas me seome tariifide küsimuse erinevate liikmesriikidega, kus on väga erinev taristu ja kus on ka erinev rakendamistase. ja teine küsimus äh, rändlustasude kohta siin on teatud piirangud see ei lihtsalt, lihtsalt äh, tegelikult kõikide elu, vaid ähm, ainult suurte ettevõtete elu, sest ainult neil on piisavalt palju kliente ja ainult nemad saavad siis neid tasusid vähendada. On... aitäh! tundub, et fraktsioonide poolt on, on ring täis ning annan sõna ministrile vastamiseks. aitäh, austatud esimees. üritan nüüd küsimustele vastata, kõigepealt tänan loomulikult esitajaid küsimuste eest ja üritan vastata plokkides. esimene küsimuste plokk, mida käsitleti puudutab DSM ettepanekut ja seda, mida me kavatseme sellega seoses omalt poolt välja käia. mida ma siin nüüd öelda saan? esimestel eesistumisnädalatel oleme paika pannud teekaardi, tegevuskava järgnevateks tegevusteks ning ka rändlustasudega ja netineutraalsusega seoses. see tegevuskava on liikmesriikidesse laiali saadetud ning tänaseks on ette nähtud mitteametlik arutelu volinik Oettingeriga ning liikmesriikide esindajatega edasiste sammude osas, võimalike poliitiliste kokkulepete osas, asjaomastes tingimustes, millest ma teile ka rääkisin. rändustasude kaotamine hetkel on võimatu, sest selles osas kokkuleppele jõuda oleks võimatu, ei oleks praegu võimalik. seetõttu lähtume samm-sammult lähenemisest ning äh, järgmisel aastal vähendame rändlustasusid kolmes etapis, kõigepealt äh, kõnede osas, siis andmeside osas. ja see annab äh, kodanikele parema võimaluse mobiil- sideteenuseid kasutama, kasutada. netineutraalsus. põhimõtted, millest me lähtume, on seoses eh, näiteks juurdepääsuga internetile eh, ning eh, põhimõte on loomulikult, et juurdepääsu osas ei tohi diskrimineerida klientide vahel samuti on oluline, et teenusepakkujad ei või eh, selektiivselt teenust pakkuda. ning siin on just eile saadetud laiali dokument liikmesriikidele netineutraalsuse teemal. järgmisel nädalal on ette nähtud töörühmades arutelu algus, et jõuda kompromissini kui kõik läheb hästi, kui meil õnnestub kompromissile jõuda, siis märtsikuiseks nõukoguks suudame me paika panna ühised põhimõtted ning ka al-, alustada arutelu parlamendiga. tahaksin veel kord rõhutada, et hetkel ei ole võimalik rändlustasusid kaotada ühe sammuga aga see järk-järguline lähenemine on, on juba, on juba samm edasi. ning äh, järgmiseks aastaks jõuame me nulltasemele ja vahepeal rakendame siis hulgi, nii-öelda hulgihinna vähendamist. nüüd, mis puudutab juurdepääsu internetile, kiirele internetile lairiba internetile, siis need võimalused on juba teatud liikmesriikides väga head, teistes liikmesriikides halvemad, mõnes liikmesriigis on vaja teha investeeringuid taristusse, selleks et tagada kiire internetiühendus kõigile ning sellega seoses on komisjon välja töötamas kriteeriume härra Junckeri investeeringute kava raames, kus on ette nähtud ka taristuinvesteeringud, investeeringud telekommunikatsioonitaristusse. ning äh, siin äh, tagatakse kõigile liikmesriikidele samad võimal-, et, et tagada kõigile liikmesriikidele samad võimalused nimetatud teenuste pakkumiseks mis puudutab andmekaitset, andmekaitse määrust, siis kui me vaatame digitaalset siseturgu, on andmekaitse määrus loomulikult äärmiselt oluline. komisjon on ette valmistamas uut digitaalse siseturu strateegiat käesoleva aasta esimesel poolaastal peab see välja tulema, see on meie prioriteet ka ja, ja kindlasti me selle ettepanekuga seoses lähemalt andmekaitset analüüsime. Üks küsimus kõlas ka neljanda raudteepaketi kohta ning seose kohta või seoste kohta eri valdkondade vahel ja eri piirkondade vahel eile olin ise transpordikomisjonis ning eh, seal toimus üksikasjalik arutelu neljanda raudteepaketi osas. kaalusime nii poliitilisi aspekte kui tehnilisi aspekte. tehniliste aspektide plaanis jätkub praegu arutelu triloogis vormis. jaanuaris eh, alustame selle aruteluga veel raudteepaketi osas on meil esitada uus ettepanek, mis on just laiali saadetud liikmesriikidesse ning jaanuari lõpuks palusime liikmesriikidel vastata ettepaneku kohaselt. ettepanek on praegu natukene pehmendatud võrreldes varasemaga ning ootame siis liikmesriikide reaktsioone poliitiliste küsimuste osas. raudteepakett on loomulikult oluline selleks, et tagada ühtne raudteeruum. ning küsiti ka Balti riikide ühenduste kohta, Riia, Tallinn, Kaunas, Poola, Berliin, Lääne-Euroopaga ühendada. see, see on kavas, selle kavaga tehakse praegu tööd ning eesistumisperioodi lõpuks esitame me ettepaneku selle kava rahastamise kohta. see on oluline mitte ainult majanduslikult, vaid ka geopoliitiliselt, et äh, Balti riigid oleksid Euroopa muu osaga tihedamalt ühenduses, sest äh, praegu on need ühendused ikkagi piiratud. suur tänu, minister, vastuste eest ning nüüd jätkame järgmiste, järgmiste liikmete sõnavõttudega, härra Teliško. aitäh, härra esimees, tere hommikust, härra minister! eile käisin Trandkomisjonis ning äh, vaatasin päevakorda ja vaatan äh, meie päevakorda ning äh, tundub, et, et teil seisab ees ikkagi väga palju tööd, ma ei kadesta teid, aga ma olen kindel, et, et see töö on praegu heades kätes ja soovin teile edu. mul on kaks märkust või küsimust, üks sai juba piisava, piisava käsitluse ühe eelkõneleja poolt ning te vastasite sellele, see puudutab netineutraalsust usun, et lähenemine, millest siin, mille põhjal siin edasi liiguta, on, on selge. teine on rändlustasud. kui ma varem olen Läti ministritega suhelnud, siis nad on alati väga avatud ja otsekohesed olnud. lubage, et nii räägin mina ka. Need argumendid, millega liikmesriigid hetkel esinevad nõukogus rändluse osas, ei ole midagi uut. Need on küsimused, mille üle on juba räägitud, mille osas komisjon on oma seisukohad avaldanud Eh, ja millest räägib ka mõjuhinnang. kui ma räägin telekomi ettevõtjatega, siis eh, sisuliselt ma, ma ütlen, et, et kui meil on, on võimalik natukene venitada, miks me siis seda ei tee? et ma tahaksin, et ükskõik, mida Euroopa Liit teeb, mida teie teete digitaalturul, et see tagaks meile usaldusväärsuse ja kui me rändlustasude osas jääme poolele teele pidama, siis me selle usaldusväärsuse kaotame, me ei ole usutavad. sest praegu on kõrged ootused inimeste poolt ja kui neid ei täideta, siis inimesed pettuvad. Need argumendid, millega praegu esinetakse, ei ole piisavad. ma loomulikult, ma, ma ei loo-, ma ei arva, et, et see olukord sisuliselt muutub järgneva kahe-kolme-viie aasta jooksul, aga poliitiline hind, mida me maksame, kui me praegu ei tegutse, on liiga kõrge ma arvan, et ITRE komisjonina peame me nõudma oma sisestruktuuridelt, sekretäriaadilt mõjuhinnangut, oma mõjuhinnangut selles osas, mis puudutab võimalikku mõju individuaalsetele liikmesriikidele, sellepärast et liikmesriikide argumendid ei ole minu hinnangul praegu tõsiseltvõetavad, vähemalt mitte kõik. nii et eh, palun, austatud minister, arvestage, et tegemist on niisuguse küsimusega, et kui me praegu hakkame siin tegema lehmakaup, tegelema lehmakauplemisega, siis lõpuks võib see hind, mida me maksame, osutuda liiga kõrgeks. parlamendi ootused on, et eh, me ei hakka tegelema mitte lihtsalt vähendamisega, vaid kaotame rändlustasud. aitäh, proua Tere Castillo! Eh, eh, tere, austatud minister, aitäh, härra esimees! mul on hea meel, et, et te tulite meie komisjoni meiega vestlema Äh, oleme päri sellega, et meil on eesmärgid ühised, nüüd tuleb meil vaadata, kuidas me saaksime kõige paremini teha koostööd nende saavutamiseks. räägin kõigepealt paketist, mida, mida praegu menetletakse või pakettidest, neid ei ole väga palju. meil on eh, info, võrk, rünnakute, eh, julgeoleku küsimused, arutelud on siin alga, alu, alanud, lõppenud nad veel ei ole. ning eh, mõtlen ka TSM-ile ehk siis telekomi ühtsele turule. komisjon tegi selle ettepaneku juunis kaks tuhat kolmteist ning parlament kiitis selle heaks kolmandal aprillil kaks tuhat neliteist ja praegu on aasta kaks tuhat viisteist. komisjon on järginud enda poolt võetud kohustusi, parlament samuti. on vastu võetud ettepanek, mis, mis, mis on selle teema viinud praegu nii-öelda nõukogu, palju on praegu nõukogu väljaku poole. aga nõukogu Itaalia eesistumise ajal ühise seisukohani ei jõudnud. nüüd on eesistujaks Läti ja ma loodan, et teil õnnestub siin kiiresti edasi liikuda, loodetavasti märtsiks. kui nõukogu ühist seis-, positsiooni ei tule, siis on raske mõista, miks seda nii ei ole, sest see protsess käib ju väga kaua. kaasotsustusmenetlus, tavaline seadusandlik menetlus, millega te väga arsti, hästi kursis olete näeb ette, et komisjon tuleb algatusega välja, parlament võib seda muuta ja komisjon, kui on ja, ja siis parlament ja nõukogu peavad koostöös lõpuks otsustama. rändlus. rändluse osas on tegemist poliitilise tahte küsimusega. ma tean loomulikult, et siseriiklikud turud on erinevad liikmesriikides ning äh, annan endale aru, et olukord on muutunud, sest inimesed liiguvad väga palju. meil on selja taga rohkem kui seitse aastat regulatsiooni rändlusturul ent poliitiline otsus on see, mis annab meile võimaluse see sõlm nii-öelda katki raiuda. ning parlament ja nõukogu peaksid vastama siin kodanike ootustele ja ei oleks midagi paremat, kui rändlustasude küsimuse lahendus aitaks tugevdada inimeste arusaama sellest, et et meil on üks ühtne Euroopa. see on, see on asi, mis tõesti omab lisaväärtust VKE-dele, kodanikele, alustavatele ettevõtjatele, kes üritavad jõuda viiesaja miljoni inimesega turule. nii et kõigil nendel põhjustel usun, et on kõigi meie huvides ning ka poliitikute huvides poliitika kujundajate huvides jõuda võimalikult pea kokkuleppele selles küsimuses. ma usun, et me selleni jõuame, ent selle kokkuleppega seoses on veel väga oluline, et eh, võimalikult pea avataks triloog parlamendi ja teiste institutsioonidega ning seda ma teilt palungi, austatud minister, sest olen kindel, et Läti eesistuja suudab edasi liikuda selles olulises küsimuses sõnavõtud lähevad järjest palavamaks, temperatuur tõuseb iseäranis rändlusega seoses. et eh, praegu toim-, toimub niisugune kuulipilduja tuli ministri poole. Eh, tänan teid ja tänan härra Terishkat, järgmisena saab sõna härra Sorinio. aitäh, tahtsin tervitada siin ministrit eest ja soovida Läti eesistujale kõike parimat. tahaksin ka tugevalt toetada ähm, digitaalagendale pühendumist, mida minister üles näitas. ma loodan, et Euroopa Parlament ja nõukogu suudavad need kaht sellist äh, olulist kontseptsiooni paremini sõnastada. energiaallikatelt taastuvenergiale üleminek ja digitaalagenda. Need on kaks äh, olulist äh, Euroopa elu mootorit ja kui meil ei õnnestu neid hästi käivitada, siis ei õnnestu meil ka maa, majandust taastada. kui meil on selged kontseptsioonid ja selged definitsioonid siis energia osas, siis digitaalagenda tähendab väga paljusid asju, siin on paljud erinevad lähenemised võimalikud. digitaalagenda ei tähenda mitte ainult äh, digiteerimist ja äh, ligipääsu, need on loomulikult äh, aluseks, kuid meie siin Euroopas peame olema uue tehnoloogia laine eesotsas, nii et ei piisa sellest, et me jõuame USA-ga samale tasemele, ei, me peame olema pioneerideks, me peame tehnoloogilise innovatsiooni eestvedajad olema. see tähendab aga väga tugevat seotust ja lubadust teadmisi teadusuuringute vallas ja strateegiliste projektide vallas, mida äh, rahastatakse Junckeri fondist ja teiste investeeringute läbi ning me peame olema interneti haldamise vallas samuti innovatiivsed. seega peale digiteerimise ja ähm, ligipääsu lihtsustamise peab meil olema ka võime innoveerida, teha asju teistmoodi lugupeetud minister, need kolm punkti interneti ähm,, interneti juhtimine, interneti haldamine ja innovatsioon, kõik need äh, teemad on, mida me, teemad, mida me siin ka tihtipeale käsitleme. mina olen koostalitlusvõime teema raportöör ja meil on vaja siin keskenduda investeeringutele ja luua koostööd. mida teie, härra minister, arvate ehm, digitaalagenda juhtimisest mitte ainult alusena, ja strateegilise küsimusena, vaid ka poliitilise küsimusena ja alusena, millest lähtuvalt saaks süvendada tehnoloog-, tehnoloogilist arengut Euroopas. aitäh, proua Niibler! suur tänu, härra esimees ja suur aitäh mõlemale ministrile sissejuhatavate sõnavõttude eest ja suur aitäh nende eh, vihjete eest, mida te oma eesistumise ajal plaanite rändusest on juba pikalt räägitud, me oleme juba omad enda ettepanekud teinud rändustasude vabaks Euroopaks Euroopa Parlamendis aastaid tagasi ja ma kujutan ette, et teie eesistumise ajal äh, oma käsutuses oleva survega saate te äh, midagi seal ära teha Äh, suur aitäh selle eest, et te püüate selles edasi minna ja meie täielik toetus äh, igal juhul sellel teemal. mina olin äh, rändlustasude direktiivi osas raportööriks ja mul on väga hea meel, kui selles osas edasiminek toimuks. aga ma tahaksin rääkida sellest, mida ütles kolleeg Serinio veel, et muidugi digitaalne agenda on rohkem kui võrguneutraalsus ja rohkem kui rändlustasud me oleme siin tööstuskomisjonis, tööstus digitaalses maailmas peab olema ka kaasatud loomulikult, me peame oma väärtusahelad ümber organiseerima, me peame need kohad, kus me oleme tugevad Euroopas, näiteks autotööstuses, masinaehituses, keemiatööstuses ja nii edasi, need tugevused tuleb kõik siduda digitaalse keskkonnaga. ja teile ongi küsimus, kas teie eesistumise ajal on konkreetsemaid initsiatiive selles osas, mida teha selleks, et äh, meie tööstus oleks digitaalse ajastu jaoks äh, heas vormis, millised on äh, raamtingimused, mida Euroopa tasandil on vaja selleks, et siin edasiminekut saavutada. mul oleks väga hea meel, mida veel te selle kohta arvate. edasi, maailmaruum ja kosmos sellest ei ole vist räägitud rääkinud veel ah,, sellest ma siis ka kohe räägin, kuna ehk ma ei ole hiljem kohal. E, nimelt ma arvan, et Euroopa e, maailmaruumi poliitika, kosmosepoliitika on asi, mis on väga oluline. E, me räägime sellest kui Euroopa eduloost, mul oli väga hea meel, et eelmise aasta lõpul otsustas isa veel kord äh, uued, uutesse kanderakettidesse Ariane kuus investeerida. väga hea, et selliseid asju ehitatakse meil. me peame rahvusvahelises konkurentsis selles osas veelgi rohkem konkurentsivõimelisemad olema. ja meil on väga hea meel, kui eh, kui selles osas ka edasiminek toimub, nüüd ma kasutasin kohe võimaluse sellel teemal ka sõna sekka öelda ja eks saate te näidata äh, millised võimalused on või mida te olete planeerinud äh, Galileoga selleks, et edasi minna ka selles osas, aitäh uh,! aitäh! Äh, proua minister Marita Seile on juba siia jõudnud, kuid ta istub endiselt äh, saadikute juures, nii et öö, ta saab vastata natukese aja pärast, mitte praegu. proua Virkunen. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Todellakin. Aitäh. lugupeetud äh, minister Matis. Läti eesistumine toimub väga kriitilisel hetkel ja te mängite väga olulist rolli digitaalagendas. Te peate tagama, et äh, kevadel tehakse suuri edusamme. see on üks äh, põhilisi osi komisjoni projektist kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks, siin on ka teised olulised teemad nagu maksuteema, ähm, intellektuaalomandi õigus ja digitaalagendaga edasiminek. siin on äh, mitu korda räägitud juba, et telekommunikatsiooni küsimused on parlamendi jaoks väga olulised ja oleme oodanud, et nõukogu võtaks rändlustasude küsimuses mingisuguse otsuse vastu. meil on väga hea meel, et Läti oma pragmaatilise lähenemisega saab äh, selle teemaga edasi liikuda kevadel ja loodan, et teil õnnestub selles küsimuses ka lahendus leida. see on väga oluline, sest meil on kõrged ootused rändlustasude äh, osas ja me tahaksime et randlustasud tõepoolest väheneksid või täiesti kaoksid. Te olete rääkinud erinevatest tingimustest erinevates liikmesriikides. mõnes liikmesriigis äh, reisitakse väga palju, inimesed on harjunud mobiilteenuseid kasutama, nad ei kasuta ähm, mobiilandmesidet mitte ainult megabaitide, vaid lausa gigabaitide ulatuses ja me peame tagama ka selle, et mobiilioperaatorid saaksid uues keskkonnas toimida. meil on vaja leida hulgihinna küsimusele lahendus ja meil peab olema Euroopa keskmine andmeside tase megabaitides või gigabaitides, mis tähendab, et me peame saama andmesidet kasutada teistes riikides sama hinna eest kui oma koduriigis. mul oleks väga hea meel, kui te saaksite nendele küsimustele vastata. aitäh, härra esimees, aitäh, härra minister, ütleb proua Sander, aitäh nende prioriteetide eest, äh, millest te rääkisite. ma tahtsin tulla tagasi kahe Euroopa Komisjoni äh, prioriteedi juurde, kõigepealt digitaalagenda, mille kohta me juba ütlesime, et äh, järgnevate kuude ja aastate jooksul on tegemist tõesti prioriteetse küsimusega ja teine küsimus, mille juurde tahtsin tagasi tulla, on VKE-d mis on umbes üheksakümmend kaheksa protsenti kõikidest ettevõtetest Euroopas. minu küsimus on väga lihtne, kuidas me saame neid kahte prioriteeti ühendada, kuidas teha niimoodi, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kes täna on väga arvukad Euroopas ja kes soovivad näiteks müüa oma tooteid internetis, saaksid kasu digitaalagendast ja kuidas Äh, anda siin tõesti majanduskasvule läbi nende küsimuste ühendamise hoogu. aitäh! seega on meie küsimuste voor lõppenud, nagu te näete, härra minister, on meil väga lihtsad postulaadid kahe tuhande viieteistkümnendal aastal rändustasude kaotamine ning digitaalagendaga edasiminek teie eesistumise ajal. So, thank you very much uh, indeed. <clears throat> It seems uh,, it seems that it's very simple. suur tänu. tundub, et äh, asjad on väga lihtsad, püüan siin keskenduda äh, teemadele ja proovin grupeerida küsimused kokku, nii et me saame kõigile korraga vastuse leida. kui me räägime rändustasudest, siis äh, seda teemat on arutatud juba mitmel korral nõukogus ja ka detsembrikuus oli Bereki raport, mis näitab, et liikmesriigiti on olukord väga erinev. me ei saa kaotada rändlustasusid ühe korraga lähitulevikus, me peame selle suunas liikuma järk-järguliselt. investeeringud Ähm, taristusse on liikmesriigiti erinevad, tariifid on liikmesriigiti erinevad. mõnel liikmesriigil ei ole minutipõhiseid tariife, on kuupõhiseid tariifeid või ühtne tariif ähm, mobiiliteenustele ja internetile, nii et äh, liikmesriigiti on olukord väga erinev. see tähendab, et mõned liikmesriikide mobiilioperaatorid peavad taristusse tugevalt investeerima selleks, et neil oleks samasugune võrgustiku võimekus kui teistel liikmesriikidel. meie valmistame ette ettepanekut järk-järgult vähendada rändlustasusid ja liikuda järk-järguliselt rändlustasude kaotamise suunas, kasutades hulgitariife. me kasutame siin erinevaid põhimõtteid selleks, et võimaldada konkurentsi erinevate liikmesriikide ja operaatorite vahel. me oleme valmis selle ettepanekuga juba parlamendi ette tulema ja hakkama seda küsimust lahkama. on võimalus, et et äh, liikmesriigid võivad jõuda ähm, rändustasude küsimuses üksmeelele. nagu ma ütlesin, on ette nähtud arutelu liikmesriikide ministrite ja volinik Oettingeri vahel. me püüame leida sellel arutelul kompromissi võimalikult kiiresti, kuid üldine lähenemine järk-järguline lähenemine on praegu ainuvõimalik. mis puudutab NIS e direktiivi, siis oleme täiesti teadlikud äh, selle teema olulisusest. me alustame triloogiga märtsikuus ja püüame NIS e direktiivi küsimusega lõpule jõuda, sest äh, infojulgeolek on üha olulisem küsimus ja öö, ähm, see muutub üha olulisemaks. püüame seega direktiivi äh, lõpule viia oma eesistumise ajal. digitaalagenda, see on üks väga oluline küsimus ning äh, digitaalagenda on ka üks komisjoni prioriteetidest ja üks äh, neljast Läti eesistuja prioriteedist. seega teeme suuri jõupingutusi, et äh, digitaalagenda ettepanekud äh, oleksid lõpuks meie ees laual ja neid hakatakse arutama. kahe tuhande kümne kaheksandast kahekümne üheksanda maini konkurentsinõukogus arutatakse samuti seda küsimust, seal on ka audiovisuaalküsimus, intellektuaalomandi õigus, piiriülene koostöö, elektrooniline äh, identifitseerimine ja teised küsimused, nii et kõik äh, digitaalteenustega äh, seotud küsimused valmistatakse komisjoni ja Läti eesistuja poolt ette selleks, et neid arutada konkurentsivõime nõukogus maikuus. me ähm, paneme väga suurt rõhku digitaalagenda küsimusele ja siin tõstatati küsimus ka VKE-de kohta, tõepoolest VKE-d saavad äh, digitaalpaketi ettepanekust suurt kasu, sest ähm, internetiteenused on digitaalturu lõpule äh, viimisega palju kättesaadavamaks muudetud e, e-kaubandust on lihtsam läbi viia e, e-teenuseid lihtsam pakkuda, seega on tegemist suurepärase võimalusega VKE-de jaoks. ja see on meie eesmärk, DSM on äh, väga äh, oluline teema, kuid tegemist on loomulikult väga äh, suure ettepanekute paketiga mis puutub äh, interneti haldamisse, siis äh, on see oluline osa digitaalsest ühtsest turust ja meie jaoks on tegemist olulise teemaga. satelliitide kohta minu kolleeg minister Seile selgitab seda küsimust põhjalikumalt, kuid mina öö, äh, loodan, et Äh, parlamendi ja teie komisjoniga saab meil olema väga viljakas koostöö ja loodan, et saame ettepanekutega samm-sammult edasi minna ähm, rändlustanu, tasude vähendamise suunas. võrguneutraalsus on inimeste jaoks väga heaks võimaluseks ja ähm, liikmesriikidel on võimalus äh, investeerida oma taristusse, see aga tagab äh, selle, et kõik inimesed Euroopa Liidus saavad kasu mobiilteenustest ja erinevatest digitaalagendaga seotud võimalustest. aitäh teile! aitäh, aitäh selle mm, sõnavõtu eest ja kõne ning kõikide vastuste eest, mis on meie jaoks väga olulised. ka meie usume tihedasse koostöösse ja me kavatseme tihedalt eesistuja ja eriti teiega koostööd teha. aitäh, kolleegid, selle arutelu eest. meil on järgnev päevakorrapunkt väga sarnane eelnevaga kuid äh, see ei tähenda muidugi, et teie teema ei oleks oluline olnud, tahaksin siia kutsuda siis äh, äh, proua Marite Seile, Läti haridus- ja teadusministri. I would like to welcome you, madam. Please take a seat. Well, education and science. haridus ja teadus proua Marite Seile on vastutav ka teadusuuringute ja kosmoseuuringute eest. seega on tegemist väga huvitavate teemadega meie komisjoni jaoks. nagu eelnevaltki, palun kõigepealt proua Seilel rääkida eesistuja prioriteetidest teadusuuringute ja kosmoseuuringute vallas. palun. suur tänu, härra Puusek. austatud äh, parlamendi liikmed, äh, daamid ja härrad. Äh, mul on väga suur au täna siin teile ette kanda Läti eesistumise Äh, prioriteedid ja meil on väga suur au, et me saime, saame oma äh, trio partneri Itaalia tööd jätkata. tahaksin tänada ITRE komisjoni äh, eelmiste aastate jooksul tehtud töö eest teadus- ja uurimistegevuse alas ning, alal ning samuti rahanduse, rahastuse leidmise eest. ma olen Läti teadus- ja haridusminister ja jätkan nüüd läti keeles, ütleb kõneleja Latvijas prezidentūras galvenās prioritātes ir konkurētspēja. kõige olulisemad äh, prioriteedid, äh, mis äh, Läti eesistumise ajal on, on konkurentsivõimeline, digitaalne ja integreeritud Euroopa. ning selleks, et tööstussektoreid toetada ja arendada ning luua uusi töökohti digitaalsete tehnoloogiate sektor kasvab väga kiiresti ning see annab meile uusi võimalusi. selleks, et nutikaid, jätkusuutlikku ning integreeritud kasvu tagada. ning sellepärast on ka digitaalsed küsimused olulised meie eesistumise ajal. me teame väga hästi seda, et Euroopa Liidul on kohustus leida äh, ka globaalsetele küsimustele lahendused. ja Lätil on siin mitmeid äh, tähtsaid prioriteete innovatsiooni ja uuringute valdkonnas. Äh, esimene on tugevam side Innovatsiooniliidu ja Euroopa Liidu teadusprojektide era vahel meie eesistumine algab sellisel ajahetkel, kui Euroopa Liidu Komisjon ja nõukogu äh, võtavad vastu uusi äh, direktiive ning on võetud vastu ka strateegiline äh, teekaart. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta iga-aastase kasvu, majanduskasvu uuring on üks nendest, mida nimetada Euroopa Liidu investeeringute plaaniga tahame me kõike seda siduda. see tähendab seda, et eh, vaja on toetada struktuurireforme, võtta fiskaalvastutust, tagada õiguskindlus ning toetada ka investeeringuid. niimoodi, et eh, oleks võimalik luua töökohti. me võime, peame tagama, et innovatsiooniliit eh, toetab investeeringuid ka praktikas oluline on kaasata kõik osapooled ning innovatsioonid kõige tähtsamates valdkondades äh, integreerida nii kohaliku tasandi poliitikas kui ka rahvusriikide tasandi poliitikas. Euroopa strateegia kaks tuhat kakskümmend äh, on äh, meie töö alguses. Euroopa Komisjoni raport ning ka nõukogu järeldused selles osas rõhutavad, kui olulise rolliga on just teadus- ja uurimistegevused selleks, et töö, ähm, majanduskasvu toetada. detsembris kaks tuhat kaksteist rõhutas nõukogu juba seda, kui oluline on äh, innovatsiooni ja teadus- ning uurimistegevuse potentsiaali ära kasutada innovatsiooniliidu äh, jaoks. palju on vaja pöörata tähelepanu ka innovatsiooni äh, investeeringutele. Äh, samal ajal on innovatsiooni jaoks tegelikult väga vähe ära tehtud äh, uurimisvaldkonnas ja seetõttu on oluline, et Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia raames peab olema tugev side just innovatsioonide liidu ja ERA Euroopa äh, teadusuuringute ruumi äh, vahel. samuti on vaja luua uusi partnerlusinstrumente innovatsiooni valdkonnas, nii et kõik sidusgrupid oleksid sellesse tegevusse kaasatud. Äh, Läti eesistuja on enda jaoks seadnud eesmärgi ka sünergiaid luua eh, Euroopa Liidu tõukefondide ja invest-, eh, innovatsiooniprogrammide vahel. selleks, et innovatsioonivõimekus oleks Euroopa Liidus suurem. märtsis äh, arutatakse teadus- ja haridusministrite vahel just uurimistegevust ning äh, Äh, omad sisendid antakse ka märtsi ülemkogu kohtumiseks. kaheteistkümnendal ja kolmeteistkümnendal veebruaril leiab aset Riias rahvusvaheline konverents äh, Nutikad strateegiad ja uued äh, alged regionaalseteks partnerlusteks hariduse, teaduse ja tööstuse vallas. teiseks prioriteediks on Euroopa uurimisruumi eh, era tugevdamine ja laiendamine. me oleme kindel, et eh, meil on vaja sellist teadusruumi, mis hästi töötaks, eh, kus oleksid töötajad, kes oleks väga andekad ning kus oleks piisavalt investeeringuid. niimoodi saab see teadusruum võimaldada ka suuremat majanduskasvu teadlaste mobiilsust tuleb edaspidigi olulisemalt toetada ning ühtne teadmusturgu, ühtset teadmusturgu tuleb edasi arendada nii, et Euroopa äh, oleks äh, välismaiste teadlaste jaoks atraktiivne koht, kus tööd teha. samuti on vaja häid äh, raamtingimusi ERA toimimise jaoks, need tingimused on juba paigas aga nüüd peavad äh, liikmesriigid äh, vaeva nägema nii, et äh, oleks ühtne arusaamine vajalike tegevuste jaoks, mis Euroopa Liidu tasandil tuleb ette võtta ning samas ka liikmesriikides. loomulikult on vaja ka mingisugused tähtajad paika panna, samuti on vaja laiendada ja jagada parimaid praktikaid ning selleks eesmärgiks on kokku pandud äh, teekaart äh, ja need edusammud on juba tehtud. Äh, oma eesistumise ajal tahame me ka ERA nõuandekogud uuesti üle vaadata ja neile hinnangu anda. teekaart, mis puudutab Euroopa teadusuuringute raami Äh, laiendamist on äh, plaanis eesistujal kinnitada maiks kaks tuhat viisteist. neljandal ja viiendal juunil leiab äh, Riias kuues konverents, mis kaasab Euroopa innovatiivsed regioonid. kahekümne kolmandal juunil on toimumas ERA konverents Brüsselis. <clears throat> me peame võimaluse korral regionaalse koostöö mõju suurendama. Itaalia eesistumise ajal äh, suurendati Vahemere piirkonna koostööd. Läti eesistuja jooksul püütakse toetada äh, Läänemere raamistiku koostööd, äh, sealhulgas plaanime me edasi arendada Läänemere strateegia raames nii sinist kasvu kui ka boonuse programmi. digitaalsed aspektid äh, teadusuuringute vallas on samuti meie prioriteediks. digitaliseerimine pakub meie majanduse ja tööstuse jaoks väga suurt potentsiaali ning sellel on ka väga suur mõju äh, teadusuuringute protsessile kui sellisele äh, nõukogu järeldused oktoobrist kaks tuhat kolmteist keskendusid digitaalsele majandusele, innovatsioonile ning äh, digitaalsetele teenustele. selleks, et äh, uusi töökohti äh, luua. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal võttis komisjon vastu dokumendi, mis puudutas andmepõhist majandust ning meile tundub, et dig-, Eh, selles ka viidatakse, et digitaalset eh, majanduse võimalusi ei ole veel täielikult ära kasutatud. siin on arengupotentsiaali veel küll. aga see kõik ei ole võimalik ilma suurendatud investeeringuteta, kõrgekvaliteetsetesse IKT vahenditesse ja öö, eh, selle jaoks vajaliku taristusse. siinkohal ma tahaksin ka rõhutada, et andmetele on vajalik lihtsam ligipääs ning andmeid peab olema võimalik paremini kasutada. digitaalne innovatsioon on äh, erinevates teemavaldkondades ka äh, väga oluline, seetõttu on vaja äh, jälgida intellektuaalomandi küsimusi ning samuti infoturvet. Läti eesistuja on äh, seisukohal, et Euroopa vajab nutikat, integreeritud ja kaasavat äh, kasvu. ja see viiks ka selle tarvis on ka digitaalseid küsimusi vaja eraldi käsitleda nüüd jõuan siis konkreetselt eh, digitaalsemate eh, küsimuste juurde. Eh, teadus kaks null. tegemist on väga olulise üleminekuprotsessiga kogu teaduse, teaduse struktuuris ning uurimistegevuses. siin on väga oluline küsida, milline ja kui laias ulatuses peaks olema avatud ligipääs teadusuuringute tulemustele sellele küsimusele pöörab Läti eesistuja väga suurt küsimu-, tähelepanu ning äh, loomulikult keskendume just äh, tippteadlastele ja tippteadusuuringutele. edasi kosmos. Äh, siin on erinevaid arenguvõimalusi. meie toetame seda, et kõikehõlmav arenguplaan või visioon peaks olema Euroopa kosmosemajanduses ja see peaks peegeldama nii äh, avaliku sektori huvi kui ka meie huvi ja eesmärke tervikuna. oluline on ka infovahetus Euroopa Liidu, Euroopa Liidu Kosmoseagentuuri ja äh, liikmesriikide arengukavade vahel. Äh, selles osas tuleb sünergia mõju ära kasutada. ma usun ka, et Galileo programm pakub äh, väga palju äh, mm, võimalusi äh, VKE-dele. me usume, et sellel teemal on vaja veel põhjalikumalt läbi rääkida. Euroopa Kosmose EXPO näitus toimub Riias ning siin pöörame me tähelepanu äh, uutele võimalustele, mis eh, see majandussektor VKE-dele pakub. ja lõpetuseks tahaksin ma veel kord teid tänada eh, koostöö eest senini ja nüüd olen valmis võtma teie küsimusi ja kuulama teie märkusi. aitäh, minister, aitäh sissejuhatava ettekande eest. väga huvitav oli kuulda teie mõtteid teaduse ja kosmose küsimustes. esimese sõna saab sõna proua Niibler, EPP. aitäh, esimees, ning äh, tervitame ministrit omalt poolt veel kord meie komisjonis ja täname sissejuhatava ettekande eest, mis, äh, mis oli väga asjalik teie prioriteedid nõukogu eesistumise perioodiks, nii nagu te rääkisite praegu, on siis innovatsioonipoliitika arendamine Euroopas samas VKE-de arendamine ning teadusmaastiku muutmine rahvusvahelisemaks. samuti ka Galileo ja kosmosepoliitika ning ka kosmose EXPO, mis toimub Lätis. kõik see on väga, väga optimismi sisendav ning äh, saan vaid toetada seda, millest te rääkisite seoses Horisont kakskümmend kakskümmend programmiga, kui me eelmise parlamendi ajal seda rääk-, rääkisime, arutasime ja järeldusi tegisime, tegime, siis palju sellest, mis te rääkisite, näiteks ütleme, teadlaste liikuvus, selle tõhustamine, äh, leidsid sisuliselt kajastust selles, mida te puudutasite. mul on üks küsimus seoses teaduspoliitikuga ja küsimus seisneb selles, kas te saaksite selgitada eesistuja e, peri-, eesistumisperioodi ajal, milline on meie kõrgkoolide rahvusvaheline suunitlus, näiteks Saksamaal, kust mina pärit olen, arutatakse palju seda, millisel määral peaks olema võimalik või, või peaks lubama pakkuda bakalaureuse ja magistriprogramme inglise keeles ja tahtsingi küsida, et äh, kuidas on olukord siis üle Euroopa selles plaanis ja, ja kuidas oleks võimalik äh, siis tõmmata maailma parimaid teadlasi Euroopasse ning äh, siis selle sisuline küsimus ja teine teema on Galileo. Mm, te rääkisite sellega seoses sellest, et soovite programmi arendada Eh, mul oleks väga huvitav, kui te saaksite paari sõnaga rääkida täpsemalt, eh, et mis teil kavas on lisaks sellele kosmose EXPO-le, mida te mainisite, sest peatselt korraldab Euroopa Komisjon siin ka konverentsi samateemalise, et äh, analüüsida, mida me saaksime Euroopas ära teha selleks, et me rahvusvaheliselt äh, oleksime oleksime võimelised natukenegi konkureerima Ameerika Ühendriikidega, kes on siin esirinnas, aitäh! aitäh, sotsiaaldemokraatide poolt härra Sorinio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, queria cumprimentá-la. Uma das características do programa da presidência. Aitäh, härra esimees ning tere tulemast, austatud minister üks olulisi asju Läti eesistumisprogrammis, mis mulle silma jäi, oli see, et teie programm või kava on väga hästi struktureeritud. Teil on väga selged rõhuasetused, te ei rääkinud liigselt teooriast, vaid äh, panite paika selged eesmärgid, mis annab, mis muudab selle kava realiseerimise meile lihtsamaks. mis puudutab protsessi, siis te olete valinud avatuse tee, avalikkuse kaasamise ning äh, rääkisite avatud teadusest, avatud innovatsioonist, avatud äh, andmepoliitikast, juurdepääsu vallas andmebaasidele ja nii edasi. Need on küsimused mida me oleme arutanud või mida me arutame praegu paar nädalat pärast seda, kui meil oli teemaks andmetele juurdepääsu turvalisuse aspekt. üritame paika panna strateegiat praegu seega küsimus on selles, kuidas kasutada paremini andmebaase, kuidas äh, paremini kasutada ära teadmisi, tegemist on äh, selgete valikutega, äh, mis on erinevatel eesistujatel, teatud eesistujad eelistavad strateegilisi valikuid, kuid need instrumendid on väga vähe paindlikud, seega tahtsin küsida, kas teie arvates on Horisont kaks tuhat kakskümmend sobiv instrument teie valikute elluviimiseks, et ellu viia mm, andmete mm, põhist majandust, data-driven economy, ja teiseks, kuidas te kavatsete mõjutada investeeringute kava, millest on siin väga palju räägitud? see investeeringute kava, äh, kas see keskendub nendele prioriteetidele, mille, mida te mainisite? kui pane härra Tosunovski, et see aitäh, austatud esimees, head kolleegid, austatud minister, tervitan teid ITRE komisjonis, mis on just komisjon teaduse, kosmose ja teadus-arendustegevuse vallas töökava, mida te meile esitasite, esitlesite, on väga ulatuslik ja nõuab teilt palju. iseäranis ajal, mil olukord on paljudes valdkondades väga keeruline ja kerkivad küsimused isegi ning kerkib küsimus isegi ehk, et äkki oleks seda lihtsam saavutada nii-öelda rahulikumal ajal arvestades seda, mida te rääkisite, tahaksin ma küsida teilt ühe küsimuse Galileo kohta. EXPO on loomulikult oluline sündmus, millega seoses saab anda avalikkusele informatsiooni kosmoseuuringute kohta Euroopas. teades, et Galileo peab järk-järgult nüüd reaalselt rakenduma, on reaalselt rakendumas ning et tegemist on ühe olulisema ja kulukama, ühega olulisematest ja kulukamatest projektidest Euroopas. Eh, teame me samas, et paljuski sõltub eh, Galileo edukus lisaks selle funktsionaalsusele, mida ta pakub, ka kommertskasutusest, mida ta leiab, nii et eh, ma tahtsingi küsida, kuidas te keskendute Galileole või mis te teete või kuidas te Galileost räägite avalikkusele, äh, ma ei mõtle nüüd ainult kommertskasutusele, GPS positsioneerimine lisaks ameeriklaste GPS-ile, vaid kuidas te üritate saavutada Galileo tihedamat kasutust teaduseesmärkidel ülikoolide, kõrgkoolide poolt, see on minu hinnangul täitsa oluline väljakutse ehk siis missugused kavad on teil Galileoga seoses oma eesistumisperioodil ning loomulikult soovin ma teile edu oma töökava, väga ulatusliku töökava rakendamisel. aitäh! härra Ferreira, kuue, palun nüüd. aitäh, tahtsin tänada äh, proua ministrit äh, kõne eest ja soovida talle ka tere tulemast. mina tahtsin rääkida teemast, mis on kütnud kirgi üles viimastel päevadel teadusringkondades ja teie seda ei maininud, kuid tahtsin siiski teie või eesistuja või nõukogu arvamust selle kohta kuulda see puudutab teadusuuringute raamprogrammi kärpimist kahe koma seitsme miljardi euro ulatuses. sellel on loomulikult väga suured tagajärjed erinevate institutsioonide eelarvele, erinevatele programmidele ja erinevatele teadusuuringutele näiteks Marie Curie programmi raames Mm, ja Euroopa Teadusuuringute Instituudil on kolmsada viiskümmend miljonit nüüd vähem ja teie rääkisite oma ettekandes, kui oluline on teadus ja infotehnoloogia, kuid neid eelarveid on kärbitud kolmesaja seitsme seitsme miljoni võrra ja seega kahe tuhande ehm, kahekümnenda aasta programm on kärbitud kaheksasaja kuuekümne miljoni võrra. nii et nagu te teate, on nende kärbete õigustamine selline, et ehm, investeeritakse uutesse strateegilistesse projektidesse. meile käib mulje, et äh, Juncker püüab siis ähm, kärpida ähm, ähm, raamprogrammi ja teadust selleks, et teisi programme rahastada, aga tegemist on teaduse alusprogrammidega ja teadusringkonnad on väga mures kärbete pärast. tahtsin teada, milline on eesistuja seisukoht nende kärbete osas. ja veel üks küsimus Euroopa strateegiliste investeeringute haldus äh, osakonnal puudub äh, puuduvad eksperdid, teadlased, kes võiksid ähm, strateegilisi otsuseid mõjutada. seal on ainult Äh, finantsturgude esindajad, kuid puuduvad teadusringkondade esindajad, kes äh, peavad äh, ometigi otsustama teadusuuringute rahastamise üle, nii et meil on väga palju muresid, mis on seotud teadusuuringute rahastamisega ja tahtsin eesistuja käest küsida, kas neid küsimusi on ka nõukogus arutatud? FDD, kolleeg. aitäh, nüüd kolleeg Tamburano, FDD e fraktsioon aitäh, me kuulsime äh, ministri kõnet, mis meile meeldis ja loodame, et järgneva kuu jooksul õnnestub eesistujal ka neid huvitavaid ettepanekuid äh, ellu viia, ma olen kindel, et teil õnnestub palju parem töö ära teha kui Itaalia eesistujal, aga see ei olegi väga raske ülesanne uh,. Thank you, kolleeg, madam. aitäh, hea kolleeg, nüüd proua Kappel. tänan esimees ning äh, suur tänu, proua minister, väga muljetavaldav äh, esitlus, kolm põhilist prioriteeti, innovatsiooniliit ja Euroopa teadusruum. Te rõhutasite struktuurreformide olulisust majanduskasvu saavutamiseks ning iseäranis teaduse ja teadusarendustegevuse olulisust majanduskasvu osas kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärkide saavutamiseks. ning te oma riigi näitel saate ju hõlpsalt selgitada, kuidas see kõik toimib. Te olete saavutanud äh, vähemalt osades sektorites läbimurde maailmaturule, nišisektorites näiteks, veebirakenduste äh, või eh, tervishoiu tarkvara osas. ning olete number seitse ka kiire interneti osas ning olete mööda läinud Hongkongist, Jaapanist, Singapurist isegi niisugustes, olete seal nende riikidega esirinnas koos. ning eh, rääkisite sellest, et eh, parim tava on asi, millest tuleks lähtuda ka kakskümmend kakskümmend Euroopa osas ning tahtsin küsida, kas te lähtute siin oma eeskujust sest te olete oma matemaatikaga tegelevate kõrgkoolidega seo-, koostöös seda teinud ning äh, selle kohta tahtsin küsida. teine valdkond, te viitasite investeeringute tähtsusele arendus- ja teadustegevusega seoses ning äh, samas kuulsime täna, et Horisont kakskümmend kakskümmend vahendeid piiratakse, kärbitakse ja teiselt poolt on meil jällegi komisjoni presidendi investeeringute programm. kas te triloogia oma eesistumise raames üritate välja tulla ettepanekutega selle kohta, kuidas komisjoni presidendi investeeringute kava saaks kasutada teadus- ja arendusvaldkonna ning digitaalse agenda edendamiseks? aitäh, roheliste esindaja härra Margar. Sí, buenos días, gracias, presidenta, gracias, ministra tere hommikust, aitäh, härra esimees. palju on juba mõtteid kõlanud kolleegide poolt, ühinen kiidusõnadega ja tervitan omalt poolt ka teie ettekande niisugust suunitlust ja teie häid kavatsusi. me loodame, et need kavatsused ei jää tühjadeks sõnadeks, nagu mõnikord juhtub, inglise keeles on hea väljend selle kohta, wishful thinking tee, mis meil käia tuleb, on selge, ent nii nagu asi praegu paistab, vähemalt majandusvaldkonnas tehtavate otsustega ja majandusliku reaalsusega seoses, äh, osutab sellele, et kavatsuste realiseerimine ei pruugi tulla lihtne. Äh, lühidalt kaks asja, millele tahaksin peatuda. juba mainiti Junckeri investeeringute kava need lühiajalised laenud ja niisugused võtmetähtsusega investeeringud. aga samas me, me näeme, et selleks kärbitakse Horisont kakskümmend kakskümmend vahendeid ning teadusprogramme. no ma paluksin teil nüüd võlausaldajana nii-öelda seda programmi vaadata, loomulikult on sellega võimalik saa-, saavutada ühte koma teist, aga nende programmide realiseerimiseks on vaja ka raha, on vaja investeeringuid. see on teadlastele oluline, see on nendele tegevuskavadele, innovatsioonikavadele oluline, millelt praegu nõutakse kärpeid ja ohvreid selleks, et Junckeri investeeringuid realiseerida on loogiline seetõttu, et need programmid peaksid saama midagi vastutasuks äh, selle eest, et neilt nüüd raha hakatakse ära võtma. see oleks üksnes õige ja õiglane. Äh, lisaks te rääkisite regioonide ja innovatsiooni nii-öelda lõikepunktist või puutepunktist. Euroopa ajalugu näitab äh, regioonide erinevusi ja me näeme seda, et erinevused sageli süvenevad ja neid ei kompenseerita. ma usun, et Euroopa Komisjon, Euroopa Liit ja Nõukogu peaksid tegema kõik nendest sõltuva. selleks, et eh, otsida poliitilisi mehhanisme ja võimalusi vähendada regioonide vahelisi erinevusi loomulikult puudutab asi mingite standardite ja mõõdikute loomist, aga meil on vaja ka konkreetseid mehhanisme, vahendeid, mis aitavad erinevusi vähendada, lõhesid vähendada, meil on vaja kava majanduskasvu, innovatsiooni saavutamiseks ning lõhede vähendamiseks regioonide vahel. see on väga oluline, sest vastasel juhul seisame peagi suurte probleemide ees, aitäh! proua minister, see on esimeste kommentaaride ringi lõpp ja teil on võimalus reageerida omalt poolt. palun. E, aitäh. kõigile küsimuste ja märkuste eest, neid oli väga huvitav kuulda. ning küsimused, mis kõlasid, aitavad eh, meil paremini sihitada meie koostööd tulevikus. alustan küsimusest proua Niiblerilt. Te pöördusite enne juba minu kolleegi poole seoses kosmoseuuringute poliitikaga ning nagu ma juba ütlesin, ees, Läti eesistumisperioodil üritame me Euroopa kosmose poliitikat äh, muuta konkurentsivõimelisemaks ja siduda tihedamalt majandus, majanduslike aspektidega. Te märkisite, et et me võiksime olla konkurentsivõimelisemad ning äh, kosmosepoliitika, kosmosereiside poliitika Äh, mis minu jaoks praegu tähendab eelkõige visiooni väljatöötamist selle sektori arendamiseks tulevikus. ja sellega seoses märgin, et me üritame teha kõik meist sõltuva selleks, et koondada ressursid Euroopas, et tuua need ressursid kokku ühise eesmärgi alla, me ei räägi siin, me räägime siin äh, nii rahastamisest kui ka muudest aspektidest. järgmiseks Kopernik tulevikuprogramm. oluline on, et eri sidusrühmad nii avalikust kui erasektorist saaksid sellest programmist kasu. loomulikult tuleb arvestada ka julgeoleku aspekte, see on iseenesestmõistetav. proua Niibler te küsisite ka rahvusvahelise, siis kõrgkoolide, koolide rahvusvahelistumise kohta. ning äh, tõepoolest, haridusvaldkonna plaanis on oluline, et teadusuuringud ülikoolis, et neid ei, et need ei oleks lahutatud majandusest ja me üritame enda poolt teha kõik, et seda seost tugevdada. härra Sorinju. Te viitasite mitmetele eri faktoritele antud teadus, juurdepääs andmebaasidele. nagu ma juba märkisin oma algses ettekandes seoses teadus kaks punkt nulliga. on meil praegu väga suured andmemassiivid ning see tõstatab uued väljakutsed ka teadlaste ees, teadlast, tead-, see tõstatab ka teadlaste jaoks uued väljakutsed. samas on tegemist äh, märkimisväärse potentsiaali ja võimalustega. ning äh, me üritame sellega tegeleda. mis puudutab juurdepääsu andmetele, ei mõtle siin, ei mõtle me siin mitte üksnes Euroopa konkurentsivõimele, vaid ka, vaid peame silmas ka julgeoleku aspekte lisaks tõstatasite küsimuse Horisont kakskümmend kahekümne kohta. küsisite, kas see programm arvestab neid kaalutlusi, millest ma enne rääkisin. Läti eesistuja jätkab Horisont kakskümmend kakskümmend potentsiaali ärakasutamise nimel, selleks et äh, oleks võimalik sellest äh, teha järeldusi, mida on edasi võimalik rakendada, mis puudutab meie prioriteete ja nende praktikas rakendamist. härra Tošenovski. suur tänu teie märkuse eest ma mõtlen äh, selles plaanis, mida te rääkisite meie ulatuslikust ja ambitsioonikast töökavast. see on tõesti just niisugune ning me anname endale aru, et olukord on praegu keeruline nii ülemaailmselt kui ka Euroopas. mis puudutab äh, kosmosereiside programmi, näiteks võtame Galileo siis andmekasutuse osas vastasin küsimusele juba enne ja, ning äh, lisan, et meie nägemus on, et äh, noh, meie jaoks me näeme vajadust teavitada avandlikkust senisest enam ava-, anda avalikkusele senisest äh, laiem juurdepääs informatsioonile, mis tuleb Galileo programmist. loomulikult äh, peab äh, tagada, tagama tihedama koostöö Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu Kosmoseagentuuri vahel. härra Ferreira ja proua Kappel ning härra Ma-, Maragar avaldasite kõik või väljendasite muret seoses Horisont kakskümmend kahekümnega ning selle rakendamisega olukorras, kus vastavaid rahastamisvahendeid on kärbitud selleks, et realiseerida Junckeri investeeringute kava. olukord ei ole tõesti lihtne. ministrina ei ole mul kahtlusi selles, et teadus ja teadusuuringud on äärmiselt oluline aspekt konkurentsivõime tagamiseks. teisalt vajab Euroopa täiendavaid investeeringuid selleks, et majanduskasv tagada ja töökohti luua. see on ilmselge. ning neid asju tasakaalustada ei ole kerge Läti eesistuja loodab ning teeb omalt poolt kõik võimaliku selleks, et see õnnestuks. ma loodan, et meil õnnestub leida hea lahendus. teen koostööd teiste ministeeriumitega ning me kõik üritame tagada selle, et Horisont kakskümmend kakskümmend mõju leviks ning et avalikkus sellest teadlikumaks saaks ja loodan siin loomulikult kõigi teie toetusele ka. proua Kappelit tahaksin tänada nende positiivsete sõnade eest, mis te ütlesite Läti ja meie saavutuste kohta meil on kavad, kavas seda head tava tõesti rakendada ning mitte üksnes meie head tava, vaid üritame koguda ka teiste riikide kogemusi ning neid ära kasutada ja levitada. see on väga oluline meie hinnangul Euroopa projekti Euroopa kui projekti arengu seisukohast. ning viimaseks, härra Malager, te mainisite ingliskeelset väljendit wishful thinking. jah, tõepoolest, eh, niisugune väljend on olemas. kaks päeva tagasi käisin kultuurikomisjoni istungil ning kolleegid saalis rääkisid déjà vu efektist. et eh, kõlab palju ilusaid sõnu, aga edusamme nendega piisavalt ei kaasne. Läti poolt vaadatuna tahaksin öelda, et oleme oma prioriteedid valinud ja paika pannud eh, kaalutletult ja ettevaatlikult ning eh, mõelnud sellele, et pärast meie eesistumisperioodi eh, ei jääks meil üksnes võimalus viidata sellele, mida me rääkisime, vaid ka sellele, mis on ära tehtud. aitäh, proua minister, vastuste eest, kolleeg Van Nistelrooy. Ehm, aitäh, mul on lühike küsimus. mulle väga meeldis see, mida te rääkisite äh, oma plaanidest ja mida te teete innovatsiooni vallas Lätis. aga investeeringute kava küsimuses ma ei mõista täpselt, kuidas raha, mis on praegu ette nähtud innovatsiooni rahastamiseks, Euroopa tehnoloogia institutsiooni jaoks, miks me peame nii suuri kärpeid tegema, kaks koma kaheksa miljardit, meil oli kuuenda teaduse raamprogrammi rahastus, nüüd on seitsmes raamprogramm ja siis äh, teie tulete siia oma matšeetega ja hakkate kärpima, meil ei saa olla ühelt poolt teadusuuringud, aga siis pärast ei anta raha ähm, selle rakendamiseks. kui te arutasite komisjoniga neid küsimusi, siis kas te kavatsete lihtsalt komisjonile teha, mida nad tahavad või kavatsete meiega koostööd teha? mina kavatsen esitada äh, muudatusettepaneku ühe teise eelarverea kohta, aga teie võiksite seda asja samuti kaaluda, sest sellised kärped ei ole lubatavad. aitäh, proua Krell! aitäh, proua minister! mul oli suur heameel kuulda, et te tahate tugevdada teadusuuringute valdkonda ning rõhutada regioonidevahelise koostöö olulisust. Te mainisite konkreetsemalt Läänemere ruumi, kus riigid teevad juba pikka aega tihedalt ja edukalt koostööd, saan seda ainult tervitada. ning te puudutasite ka seda, et tõukefondide valdkonnas on tegelikult päris palju raha, mida on võimalik teadusuuringuteks kasutada ning üritate seda ühendada Euroopa teadusruumiga kas te saaksite natuke konkreetsemalt rääkida sellest, mida te siin kavandate, on teil mingeid konkreetseid kavasid juba olemas, sest saan, härra Van Nistelrooy juba viitas sellele, et parlament eh, meelsasti toetaks niisuguseid algatusi. mis puudutab Euroopa kosmosereisipoliitikat eh, seoses sellega, mida te rääkisite ja mida ma täiesti toetan, tahaksin eh, siin küsida veel ühte asja me peame praegu arvestama ju sellega, et Euroopa satelliidid, mis meil juba olemas on, et eh, nad saaksid suurema kommertskasutuse, kas teil on mingeid eh, selgeid plaane, kuidas eh, niisugust suuremat kasutust tagada või on teil mingeid muid mõtteid selleks, sellest, kuidas see, see asi nii-öelda tööstuslikult või tööstuspoliitika seisukohalt praktilisemalt kasutuse leiaks? Ramsdorf. aitäh, palun nüüd härra Ramsdorf. Thank you, chair aitäh! Äh, minu küsimus on väga lihtne, kas te võiksite selgitada meile, kuidas te kavatsete tagada konkurentsivõime ja Galileo ja GLONASS-i ning GPS-i ja teiste ühendamise mm, kuidas see toimima peaks. samuti indialased, jaapanlased ja hiinlased on sarnaseid süsteeme hakanud ette valmistama, nii et nii et erinevate süsteemide ühendamine on Galileo jaoks väga oluline. aitäh, proua Pirkunen. aitäh Eh, lugupeetud minister, seile teie ees on väga oluline ülesanne, me teame, et Euroopa tulevik sõltub suures osas teadmistest, teadusuuringutest, innovatsioonist, kõigest eh, sellest, mis me teeme Euroopas nendes valdkondades. Horisont kaks tuhat kakskümmend. parlament on äh, väljendanud oma muret selles osas, meil peavad olema teadus- ja arendustegevuse äh, rahastusallikad, kuid äh, parlamendi ja ITRE jaoks on kõige olulisem küsimus selles, et Horisont kahe tuhande kahe kümnele teadus- ja arendustegevus, arendustegevusele ette nähtud raha ei läheks teistesse taristuosadesse, näiteks teedeehitusse, hoolimata sellest, et see on väga oluline ülesanne samuti. sellest hoolimata peaks teadus- ja arendustegevus olema investeeringute kavas olulisel kohal. kõige suurem probleem Euroopas on praegu konkurentsivõime puudumine, nii et me ei suuda võistelda ülemaailmsel tasandil. see aga mõjutab teadus- ja arendustegevust. kui me vaatame Shanghai nimekirja ja erinevaid klassifikatsioone, loomulikult me ei saa neile liiga palju keskenduda, aga kui me vaatame Shanghai nimekirja ja kahtkümmet kõige paremat ülikooli maailmas, siis kuusteist nendest on USA-s. seega ma tahaksin teada, kuidas me saaksime tugevdada teadus Äh, tegevust Euroopa Liidus, mida me saame teha, mida me saame Euroopa Liidus ära teha ning kuidas tagada, et ka liikmesriigid seda liini järgivad? nüüd saab sõna uuesti äh, proua Seile küsimustele vastamiseks. Mm, paldies par papildus jautājumiem. Uh, misters. Uh, härra Niistelroovi ja proua Virkunen. Te küsisite mõlemad küsimuse, mis puudutas äh, Horisont kaks tuhat kahtekümmet ning investeeringuplaani sellel küsimusel on mitmeid külgi. ilma kompromissita me edasi ei jõua. Läti eesistumise ajal tahan ma koostöös teiste kolleegidega teistest sektoritest äh, teha kõik selleks, et Horisont kaks tuhat kakskümmend saaks äh, võimalikult vahetid, vahendid ning et need vahendid läheksid nendele sektoritele, äh, kes innovatsiooni ja äh, teadusuuringute valdkonnas äh, väga olulist mõju avaldavad. sest siin on sellel rahal kõige suurem mõju. meil on vaja tugevamat koostööd erinevate sektorite vahel ning ka loomulikult teie toetus parlamendina on väga oluline. härra Randstorf ja küsimus Galileo programmi kohta ja Galileo programmi kasutamise kohta. siinkohal võin ma öelda, et äh, selle eest on vastutav minu kolleeg transpordiminister. ja olge hea, äh, saatke see küsimus palun äh, talle, aga loomulikult saa-, annan ma ise ka talle selle küsimuse edasi. ja proua Virkunen. küsimus äh, konkurentsivõimelisusest, äh, ülikoolide vahelises konkurentsis ja kuidas äh, neid erisusi ületada Läti eesistumise ajal tahaksime me eelkõige rõhutada struktuursete reformide olulisust igas üksikus liikmesriigis, sest selge on, et äh, uni-, ülikoolide ja kõrgkoolide konkurentsivõime on väga oluliselt seotud sellega, kuidas äh, ülikoolindus äh, igas riigis üldiselt korraldatud on. ning kuidas ülikoolid on seotud ettevõtetega ja tööstusega laiemalt. minu jaoks oli see suur au teie ees täna siin kõneleda, teie arvamusi kuulata, teie küsimustele vastata. Äh, võtan need küsimused endale mõtteaineks kaasa ja ma soovin teile ja meile ning meie eesistumise jooksul seda, et me soovunelmatest ja soovmõtlemisest saaksime üle ja seaksime endale konkreetselt äh, saavutatavad eesmärgid nii, et äh, Euroopa on konkurentsivõimelisem, et Euroopa kasvaks ning äh, looks uusi töökohti, suur tänu! suur tänu, proua minister, ma saan aru, et te võtsite väga tõsiselt kõiki neid märkusi meie kolleegidelt, ütleb härra Puusek ja ja rohkem kui viis kuud on äh, meie ees koostööd, äh, loodame headele suhetele ning ka kõikidele meie ootuste täitumisele teie eesistumise ajal. sest äh, meie vaatenurgast olete te väga oluliste teemade eest vastutav uurimis, uurimine, uurimistöö, kosmos ja teadus arendustegevus, aitäh! Thank you, colleagues aitäh, kolleegid! suur aitäh kommentaaride ja arutelude eest. edasi läheme järgmise päevakorrapunkti juurde ja äh, saame sellega ümber enne, kui lõunapaus algab. nimelt Euroopa energiajulgeoleku strateegia. me korraldasime oma ITRE kuulamise viiendal novembril kaks tuhat neliteist sel teemal. ning esimene arvamuste vahetus sellel teemal toimus kolmandal detsembril kaks tuhat neliteist. täna tahaksin ma kutsuda raportööri üles oma raporti eelnõud ette kandma. raporti eelnõu nii palju kui ma aru sain, oli juba valmis tegelikult enne jõulupuhkust, nii et variraportöörid ja teised äh, huvilised liikmed saavad nüüd oma arvamusi avaldada selle kohta. see on väga oluline teema, mis on seotud raportööri ettepanekuga. meie raportöör on pärit äh, Leedust. Algilde Saudargas, äh, hea kolleeg, teil on sõna. tänke, president. Äh, suur tänu, härra esimees. nagu te mainisite, siis see raporti eelnõu on kirja pandud ja oli juba kättesaadav eelmise aasta lõpust Äh, mina tahaksin äh, algatuseks äh, juhtida teile tähelepanu mitmetele üldistele märkustele. nagu te näete selle raporti struktuurist ja erinevatest peatükkidest, alapealkirjadest, mis siin välja on toodud, siis tundub, et on, oleme liikumas kõigepealt siin Euroopa Energialiidu suunas ja siis me oleme jaganud Äh, sise- ja välisdimensiooniks selle teksti struktuuri mõttes. ma arvan, et see jagamine on väga oluline, sellepärast et äh, sisedimensioon tähendab siin neid valdkondi, kus me Euroopa Liidus saame ise äh, midagi ära teha omaenda liikmesriikide vahelises koostöös. ja tegemist on vanade teemadega, pikalt oleme me juba Euroopa Parlamendis neid arutanud ja see on selline loogiline meie poliitikate jätk. ja välisdimensioon on teatud mõttes põhjustatud viimastest sündmustest ja kriisist ka Ukrainas. nagu juba varem arutatud, Äh, eesmärk äh, liigub äh, pidevalt eest ära, sellepärast et meie raportit praegu hakkame hääletama, selleks ajaks on juba talv läbi ja need lühiajalised eesmärgid ja väljakutsed on siin välja toodud, komisjoni stressitestid on siin mainitud ja nende tulemused välja toodud. me keskendume siin oma fookuse tulevikule ja nendele instrumentidele, mis peaksid olema kättesaadavad selleks, et energiajulgeolekut äh, ellu viia, ükskõik mis meie eesmärk ka ei oleks. Äh, alguses ma juba mainisin, et meie arvamuse kohaselt peaks energialiit olema selles kontekstis äh, meie instrumendiks tulevikus, sellepärast et energiajulgeolek lisaks konkurentsivõimele ja jätkusuutlikkusele on äh, tuleviku energialiidu peamisteks kandvateks sammasteks. ja see sihtmärk liigub ka kogu aeg meie eest ära, sellepärast et me teame, et komisjon äh, töötab nende teemade kallal. ja kevadel äh, äh paralleelselt nende raportite äh, arutamisega on ka komisjoni teatis ähm, ilmselt meile kättesaadav. nii et see on peamine taust äh, välisdimensiooni kohta, sest äh, energiajulgeolek ei ole mitte ainult naaberriikidega ühtse diplomaatia elluviimine, see peaks olema väga tugevalt põhjendatud äh, ja keskendunud energiateemadele, mille, millest on juba pikalt ja palju räägitud ja need teemad on kõik meile tuttavad. nii et need on meie strateegia peamised jooned ja väga oluline on see, et meil oleks väga selge Euroopa poliitika. Euroopa Parlament on reageerinud sellele algatusraportile, see on väga tähtis. tähtis on ka teha koostööd, et Euroopa Parlament leiaks võimalikult suure ühise nimetaja äh, fraktsioonide üleselt Euroopa äh, energiastrateegiaga. Äh, suur tänu variraportööridele, me oleme juba konsultatsioonide alguses neid kõiki kaasanud, kõik on väga väärtuslikult panustanud ning need arvamused, nii palju kui võimalik, saavad kajastatud ka raporti eelnõus ja ka komisjon teadsid loomulikult, äh, meie eesmärk on äh, leida siis niivõrd suur ühine nimetaja kui võimalik, sest äh, see tagab stabiilsuse, see tagab ka turvalisuse erainvestoritele tulevikus, et nad saavad kaasa teha olulistes energiaprojektides. ja lõpetuseks räägin ka sisuliselt. juba ütlesin et Euroopa Energialiit, ähm, mille sambaks on energiajulgeolek, on olemas. stressitestidest rääkisin ka, nende tulemustest kiiresti, äh, sellest, kuidas on oluline teha koordineerimistööd liikmesriikides, kuidas on oluline pöörata tähelepanu ka kõige haavatavamatele riikidele sisedimensioon on muidugi juba tuntud, pikalt läbi räägitud ka meie komisjoni koosolekutel. nii et äh, loomulikult energianõudlusele vastamine on äh, üks väga olulisi aspekte energiajulgeoleku äh, puhul, aga mitte ainult energiajulgeoleku puhul, sest et tegelikult Energialiidu ülejäänud olulised sambad on konkurentsivõime ja ajakohasus. ma arvan, et me jätkame neid arutelusid, sest meil on siin erinevad äh, lähenemised, aga üldine ühine nimetaja on juba olemas. loomulikult äh, tahaksin äh, veel kord äh, Äh, väga oluline on meie tehnoloogiliste võimekuste toetamine, sellepärast et teadus- äh, ja uurimistegevus peab olema igas energia äh, tarnetsüklis kaasatud. nii et energiatehnoloogiate väljatöötamine on väga oluline ja Euroopa on selles vallas väga tugev. meil on allikmaterjali äh, äh, küll, samas ei ole meil võib-olla väga palju maavarasid, aga meil on teadmisi, kuidas oma tööstust arendada. nii et Energialiit, kõik vastavad paketid, need on kõik väga head ähm, ja tuntud teemad. ja välisdimensiooni kohta tahaksin veel siin rõhutada, et äh, selleks, et äh, veel täpsemalt äh, rääkida sellest, kuivõrd on energiaallikate mitmekesistamine tähtis. me ei räägi siin mitte ainult äh, tarneviise, vaid meil on vaja ka usaldusväärseid allikaid. ning meil on vaja ka usaldusväärseid tarnijaid kolmandad riigid, kolmandate riikide ettevõtted peavad vastama kõikidele Euroopa Liidu õigusaktide sätetele, ma arvan, et need põhimõtted peaksid olema väga äh, konkreetsed meie välisdimensioonis. ja viimased äh, sündmused on ka näidanud, et äh, näiteks gaasitarne osas me peaksime pöörama rohkem tähelepanu nii et äh, viimase äh, teemana äh, on oluline see, et kõik me peaksime rääkima ühel häälel ja me peame arutama liikmesriikidega ja paluma komisjonil ka lisada veidi sisu ma tahtsin lihtsalt öelda, et äh, veel kord, et ühel häälel rääkimine on hea, aga see ei ole piisav. meil on vaja Euroopa-ülest äh, mehhanismi ning ka head kokkulepet, äh, mis seda teeniks. nii et härra esimees, veel kord suur tänu hea koostöö eest. ja see koostöö on olnud mitmepoolne koos variraportööridega, nad on väga olulise panuse andnud ning meie debatid äh, jätkuvad muudatusettepanekute tegemisega ja meie äh, koostööpartnerid äh, siin komisjonist ja ka fraktsioonist, suur tänu kõigile siiralt! suur tänu, härra raportöör, ütleb äh, härra esimees ja nüüd variraportöörid. Miroslav Pohhe, palun sotsiaaldemokraatide nimel, kolm minutit on teil aega. suur tänu, head kolleegid, kõigepealt ma tahaksin tänada äh, kolleegi tehtud raporti eest ning koostöö eest, mis eh, viimastel eh, kuudel on tehtud, ma arvan, et ta on teinud väga, sisuliselt väga eh, rikkaliku ja ka hea raporti, aga minu arust peaks olema ta oma ettepanekutes veidi ambitsioonikam ja teen siin viis ettepanekut. esiteks pikaajaline strateegia ja pikaajalised eesmärgid sest äh, pikaajalised äh, eesmärgid on puudu Euroopa Komisjoni dokumendist äh, ja üldiselt on pikaajaline strateegia väga oluline. jah, hea raamistik muidugi ja üleminek madala süsinikuheitmega majandusele kahe tuhande viiekümnendaks aastaks, mis tahab vähendada heitkoguseid Euroopa majanduses ning parandada meie äh, energiajulgeolekut äh, ja tagada energiatarne. Äh, mul on väga hea meel, et äh, energiatõhusus on selles raportis väga oluline aspekt, aga ma arvan endiselt, et me võiksime rõhutada siiski veel ka teisi teemasid. näiteks mitte ainult energiakasutus hoonetes, aga üldiselt energiakasutuse vähendamine tööstuse poolt, sellepärast et äh, tööstus kasutab väga palju elektrit. ja me võime rääkida siin äh, hoonete renoveerimisest äh, või parematest standarditest äh, üldiselt hoonete jaoks. samuti on tähtis see, et peab olema side energiatõhususe ja energiajulgeoleku vahel, sellepärast et kõige tõhusam energia kasutamine on see, kui me energiat üldse ei kasuta Äh, taastuvad energiaallikad on samuti väga olulised äh, ja siin äh, räägib raport, kuidas paremini kasutada kohalikke energiaallikaid. üks meie energia turvalisuse strateegia põhieesmärk on see, et meie energiapoliitika oleks seotud ka kliimapoliitikaga ning meie oma enda energiaallikate kasutamine on jätkusuutlik ja seetõttu peaksime kasutama eelkõige just äh, madala süsinikuheitmega ja taastuvaid energiaallikaid. me ei saa piirduda sellega, et me lihtsalt äh, toetame ja äh, toodame rohelist energiat, aga me kasutame seda ka oma hoonete ja transpordisektori jaoks. ma tunnustan energiavaesuse teemat, mis siin raportis on välja toodud, aga ma teen mõningad ettepanekud siin muudatusteks ja ma arvan, et me peaksime kutsuma üles ka nõukogu, et nad peaksid äh, energiavaesuse vastu äh, võtma, tegema oma tegevuskava. Äh, edasi, energiamajanduse moderniseerimine on väga vajalik eesmärk, sest me tahaksime omavahel ühendada rahvuslikud energiavõrgustikud, aga meil on vaja ka nutikaid võrke luua ja need olid siis minu poolt viis aspekti härra Fox ECR nimel. suur tänu, härra esimees. ma tunnustan seda äh, raportit, ma tunnustan raportööri selle töö eest, mis on mõistlik ja pragmaatiline, ma arvan, et mitte ükski äh, ener-, Euroopa Liidu riik ei tohi olla ühest energiatarnijast sõltuv ja haavatav ja seetõttu on see väga hea. mul, ma tean, et energia paljususe valimine on äh, enda, liikmesriigi enda Äh, pädevuses ja tuumaenergia kasutamine on nende pädevuses ja nad otsustavad ise. Ühendkuningriik ja Prantsusmaa kasutavad äh, seda edasi, Austria ja Saksamaa tulevikus aga mitte. Äh, see on nende otsus ja see ei puutu meisse. rõhk Äh, energiat siseturu elluviimisel ja lõpuleviimisel on initsiatiiv, mida kõik äh, liikmed ilmselt tunnustavad. isoleeritud turgude ja äh, riikide sidumine uute ülekandesüsteemidega ei suurenda mitte ainult energia turvalisus, vaid see ka viib ilmselt energia hinnad alla. see on energiavaesusele vastuseismiseks parim samm. ma olen aga samas kümneprotsendilise äh, võrgustamise eesmärgi ja viiskümmend protsenti taseme saavutamisele äh, kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. ma arvan, et äh, need eesmärgid on enamiku Euroopa jaoks väga head, aga need jätavad märkamata olulised territoriaalsed küsimused siin Ühendkuningriigi, Iirimaa, Malta ja teised on lihtsalt geograafiliselt keerukamates kohtades. nii et ärgem jätkem märkamata, et meil on saari ja äh, merealused ühendused on näiteks äh, oluliselt kallimad kui ütleme, Luksemburgi sidumine energiavõrkudega. Äh, hoonete uuendamine ei ole ka mitte väiksem teema, kogu see asi võtab ka aega ja mul oleks väga hea meel, kui nendele Euroopa osadele antakse eesmärgid, kes ei ole äh, Eh, saared, aga need riigid, mis saartel asuvad, peaksid saama eraldi tähelepanu. ma kutsun üles ka Energialiidu küsimusele tähelepanu pööra, pöörama. lõik viiskümmend eh, ütleb, et eh, me ei ole näinud midagi käegakatsustavat, mida Euroopa Komisjon on teinud Energialiidu osas ja seetõttu on minu arust äh, mõttetu hakata kutsuma üles Energialiidu lõpuleviimisele, sest midagi pole veel tehtud. ma arvan, et Energialiit on midagi rohkemat kui ühtne energiaturg ja ma tahaksin kuulda Äh, rohkem komisjoni poolt siin kommentaare, enne kui me kutsume üles neid Energialiidu äh, lõpuleviimisele. mis puudutab kollektiivseid hankeid, siis ma kutsun ka siin üles äh, ettevaatlikkusele. see on ju üks põhjus, miks me haavatud oleme, haavatavad oleme. sellepärast, et liikmesriigid on pikaajalisi lepinguid sõlminud Venemaaga ja Venemaa ei ole usaldusväärne äripartner. kas te siis tõesti arvavate, et me oleme turvalisemas seisus kui meil on üks suur leping Venemaaga, selle asemel, kui meil oleks väike, väiksemaid lepinguid Venemaaga kuus tükki näiteks. Eh, me saame ehk parima, veidikene parema hinna, aga see ei tähenda seda, et härra Putin eh, jätab gaasikraani kinni keeramata, kui ta seda soovib. ja eh, härra esimees, ma tahaksin veel valitsustevahelisele lepingutele kok-, viidata ning eksante ja ekspost hinnangutele komisjoni poolt. juba eelmise Äh, mandaadi jooksul ma hoiatasin äh, selliste lepingute äh, eest Taani eesistumise ajal selle arutati härra Kaarimse poolt, siis see ei töötanud, ma ei usu ka, et see praegu töötab, aitäh. aitäh, kolleeg ja pidagem palun kõneajast kinni, head kolleegid, ütleb härra Puusek, sest see on meie debati jaoks oluline, aga teie kahtlustele vastates tahan ma öelda, et ITRE komisjoni erakorraline koosolek toimub järgmisel esmaspäeval ja härra Maruš Šeftšovitš, äh, komisjoni asepresident selgitab meile kõigile, mida see siis ikkagi tähendab, äh, et Euroopa Liit Liidu äh, energialiit luuakse ja kuidas see välja hakkab nägema ning kuidas see, see tulevik saab olema. nii et järgmisel esmaspäeval siis erakorraline koosolek. järgnevalt Alde nimel palun, härra Peterson. suur tänu ja ma tahaksin kõigepealt tänada raportööri suurepärase eh, töö, koostöö eest eh, selle raporti teemal ning et kolleegid on olnud ka nende oluliste teemade ühe, ühise nimetaja leidmise nimel koostööaltid. Eh, üleliigne ühest energiaallikast sõltumine just gaasi puhul on väga mm, ohtlik ning mul on väga hea meel, et siin on ka Eh, disk-, eh, diskuteeriti eh, tud sellel teemal, kuivõrd oluline on energia tarbimise vähendamine. aga gaasiimportide vähendamine ühest küljest ning energia tõhusam tarbimine on väga oluline. teised kolleegid on juba öelnud ka, et gaasikriis on tegelikult küttekriis ja seetõttu on pikaajaliselt mõistlik leida jätkusuutlikumaid, puhtamaid ja võimal-, võimalusi selleks, et äh, talvel oleks äh, tubades soe. see ei puuduta mitte ainult tarnekindlust, vaid ka erinevaid sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme, mis on seotud äh, kõrgete energiaarvetega ja see pakub samas kasvu- ja töökohtade võimalusi koha peal Eh, investeeritakse pigem eh, mõõdukasse tarbimisse ja mitte energiasse endasse. Eh, ma tahaksin ka tuua mõned, võiks tuua mõned näited, kus selliseid tõhusaid kasutusvaldkondi saab leida. siin on lõige, mis puudutab Energialiitu, ma arvan, et Energialiit läheb, võiks ulatuda kaugemale kui Euroopa Liidu gaasivõrgustik, mis on piiratud ambitsioonikusega, aga samas me peame saama ka aru, et Energialiit vajab energiaturgude paremat koordineeritust. mis puudutab energiavajaduse eh, piiramist, siis eh, jah, energiatõhususe meetmed on väga head, sellepärast et need vähendavad kütusekulusid, eh, hoogustavad innovatsiooni aga ma tahaksin näha, et siin rõhutaks rohkem seda, kuivõrd äh, oluline on tänaste õigusaktide äh, korralik rakendamine ja kui, et äh, vaja tuleb vaadata, üle tuleb vaadata energiatõhususe teekaardid. mis puudutab energia tootmist kohalikust allikast, siis ma olen juba viidanud erinevatele energiaallikatele, mida äh, liikmesriigid ja regionaalsed äh, osapooled on valinud arendada, aga selge on ka see, et äh, kõige äh, jätkusuutlikumad energiaallikad on just taastuvenergiaallikad ja nende olulisust ei tohiks alahinnata. nii et ma loodan heale koostööle raportööridega, variraportööridega ning saame laiapõhjalise kokkuleppe ilmselt nende teemade osas. suur aitäh! nüüd äh, kolleeg Flektiotis äh, kuue nimel. Äh, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri hea koostöö eest. kuue jaoks on väga oluline see, et energiaturvalisus oleks tagatud ja selles osas peame muidugi ka vaatama, et see peaks olema piisavalt hea energia ja et kõikidele inimestel oleks ligipääs energiaallikatele. see aitab võidelda ka vaesusega, äh, küsimusega, mis puudutab väga paljusid Euroopa piirkondi täna. Äh, energiavaesusest siin juba räägiti, aga see ei ole põhivae-, põhiettepanekute osa. ma arvan, et me võime oma panuse anda, et energiavaegusega võidelda see on muidugi seotud ka neoliberaalse säästupoliitikaga ja me peame rõhutama ja toetama siin sotsiaalset kasvu riigi kontrolli all vastavate taristute olemasoluga. samuti on oluline ka see, et siin ei räägita konkreetsetest meetmetest, mis puudutab suurte riiklike võrgustike isoleerimist ja nii edasi Eh, sest tegelikult isoleeritud eh, piirkondi suurtest energiavõrgustikest on küll ja küll. ja veel, siin ei räägita üldse sellest, et eh, oluline on ka maagaasilepingut rakendada Ida-Vahemere piirkonnas ning üks liikmesriik, nimelt Küpros, on väga oluline äh, Äh, siin mainida, sellepärast et äh, väga oluline on see, et äh, vajalikud on saavutada energiakoridorid Ida-Vahemerest Euroopasse ning liikmesriigid peavad olema siia kaasatud. geostrateegiliselt on väga oluline see, et Euroopa Liit näitab, et ollakse kohal just eh, Ida-Vahemere piirkonnas. Eh, Euroopa Liit peab eh, kindlasti siin algatuse juures olema ja nende riikidega tuleb koostööd teha. Küpros, Küpros on üks liikmesriik, aga seal on ka Iisrael, Egiptus, Liibanon ja veel kord rõhutan ma, et oluline on see, et Äh, selles piirkonnas vaadatakse rahumeelsus, hea koostööd ja see kõik on, koostöö ja see kõik on sellele piirkonnale väga positiivne. Äh, tuumaenergiat muidugi kasutatakse rahumeelsetel eesmärkidel, aga see on väga suur äh, oht nii inimkonnale kui ka rahule tervikuna. seda peab silmas pidama. meie teeme muudatusettepanekud omalt poolt selles vaimus ja loodetavasti on meil ka tulevikus ähm, hea dialoog äh, siin komisjonis ja et me saame panna kokku hea raporti. Speaker... suur tänu! järgnevalt roheliste nimel Benedik Jaavar, palun! Like for... aitäh, härra esimees ning tänan raportööri väga asjaliku raporti projekti eest komisjoni algatuses oli palju puudusi ning äh, enamusele nendest juhitakse tähelepanu raporti projektis, kuna teatud asjad siiski vajaksid täiend-, täiendamist, siis nendele oma tulevases koostöös keskendumegi. mul oli hea meel näha, et, et alguses alustati raporti projekti sellest, et räägiti äh, vajadusest vähendada energia kasutamisest. vähendada energia kasutamist selle asemel, et võtta kasutusele uusi fossiilenergia kandjaid. see on õige lähenemine. tehtud on mitu head ettepanekut, aga neid tuleks konkretiseerida arvamuses. iseäranis ehitussektoris energiatõhusus, finantseeringud, samuti taastuvallikatest, kütmine ja jahutamine millele ei pöörata piisavalt tähelepanu. samas on siin tegemist ühe valdkonnaga, kus on kõige lihtsam energiat säästa. samuti peaks äh, selgemalt ütlema välja seisukoha olemasoleva energiatõhususe regulatsiooni rakendamise kohta, sest paljudes liikmesriikides ei täideta praegustest äh, regulatsioonist tulenevaid nõudeid ja see on äärmiselt oluline probleem Euroopa energiasüsteemis praegu. kõige olulisem puudujääk arvamusprojektis on praegu taastuvate energiaallikate roll. seda ei tähtsustata piisavalt ning meie hinnangul tuleks seda käsitleda täiesti eri peatükis, taastuvallikate laiemat kasutamist ja kuidas seda kõike finantseerida. selleks on meil vaja investeeringuid mitte ainult taristusse, fossiilkütuste toimetamise tari-, taristusse, nagu gaasitorud ja nii edasi, vaid äh, nutikaid võrke. ilma investeeringuteta nutikatesse võrkudesse ja energianõudluse ohjamisse ei õnnestu meil luua stabiilset Euroopa energiasüsteemi, mis kasutaks oluliselt taastuvatest energiaallikatest toodetud energiat mis puudutab energia tootmist kohalikest allikatest, siis usume, et see on oluline osa Euroopa energiavajaduse rahuldamise kavast, aga iga projekt kohaliku energia tootmiseks või kohalikuks energia tootmiseks peab täitma kõik äh, kliima- ja keskkonnaalased nõuded ja mõõdikud Euroopa Liidus. lõimitud energiaturg on oluline teema, aga ei piisa lihtsalt tehnilistest ühendustest Euroopa energiasüsteemide vahel meil on vaja ühtlustada ka õiguslik keskkond ning äh, luua võrkudevahelise koostöösüsteem. Äh, pelgalt füüsilised ühendused äh, jäävad ebapiisavaks. meil on kindlasti ettepanekuid veel, aga minu aeg sai praegu läbi, jätkame tõhusat koostööd raportööriga, aitäh! aitäh! Oleg Dario Tamburano, EFTD fraktsiooni nimel. Eh, aitäh, esimees! tahtsime tänada ähm, raportööri väga hea töö eest ja ka meetodi eest, mida ta rakendas, ta kuulas ära kõik fraktsioonid ja paljud meie palved, ähm, mis me esitasime, leidsid ka kajastamist raportis, nii et keskendun ainult nendele punktidele, mis meie jaoks on veel raportist puudu. me leiame, et äh, julg-, energiajulgeoleku arendamiseks on vaja kaasata äh, kodanikuühiskonda, me rõhutame, et ilma energiademokraatiata ei saa olla energiajulgeolekut ja meil ei saa olla demokraatiat ilma ähm, võimaluseta valida energiaallikaid. meil on väga hea meel selle üle, et raportöör püüdis meie palveid raportisse sisse viia ja ta mainis ka erinevaid olemasolevaid õigusakte, Äh, mida kahjuks ei ole kõikides liikmesriikides korrektselt rakendatud veel. kuid me tahame siiski midagi veel rohkemat näha. vastupanuvõimet tuleb alt üles stimuleerida läbi vastavate meetmete ja kodanikud ja tarbijad peavad saama toetust uute energiatootmiskoostöö vormide arendamiseks. Neid tuleb ka teavitada kohalikest parimatest tavadest, mis viivad kas täieliku või peaaegu täieliku energiatootmise autonoomia suunas. tuleb tõhustada energiavaesuse vastast võitlust, näiteks esiteks tuleb tagada miinimumenergia madala hinnaga kõikidele raskustes vaevlevatele kodanikele. tuleb äh, suurendada tähelepanu, mida pööratakse energiatõhususele nii elamute kui ka tööstushoonete puhul. tegemist on tõelise julgeolekustrateegiaga, mis tagab tõelise vastupanu, sest tegemist on suurima võimalusega vahendada riigisisesest energianõudlust, eriti just gaasi tarbimist. mis puudutab gaasi, siis tegemist on ühe määrava määrava tähtsusega allikaga eh, taastuvenergia suunalises liikumises, kuid me ei saa ainult sellele keskenduda, me peame eh, keskenduma ka teistele nullsüsiniku heitega energiaallikatele, millega ei kaasne terviseriske ega jäätmeid tuletame meelde, et õhk ja vesi on piiramatud ja seega CO kahe heide ja saaste äh, mõju, mõjutab kogu äh, planeeti, eriti mis puutub just äh, tuumaenergiasse. Mm, mis puutub mitmekesistamist, siis me ei ole nõus äh, liigse võimekuse käsitlusega, eriti siis, kui sellega kaasneb rahastuse vähendamine traditsioonilistelt energiaallikatelt taastuvenergiale liikumise vallas. me leiame ka, et kaubandussõda Venemaaga ei ole arukas ega ole ka kodanike huvides sellepärast me ei ole nõus sellega, et kaotame kõige odavama gaasitarnija ja kõige kiirema gaasitarnija, kes pealegi varustab juba olemasolevaid taris-, valituid äh, vastavalt äh, Euroopa äh, kolmandale energiapaketile. ja lõpetuseks ütlen, et energiahindade langemine on mõne arvates seotud naftaturul oleva liigse pakkumisega ja et sellega väheneb ka energiajulgeoleku probleem, kuid meie rõhutame, et see ei kesta kindlasti väga kaua ning hinnad hakkavad järsult varsti jälle tõusma. Need olid meie variraportöörid, raportööri variraportöörid. ning äh, nüüd saavad sõna kõik liikmed, kui nad seda soovivad. Äh, kaks minutit on kõneaja piirang. kolleeg Hokmark. Um... aitäh. kaks peamist mõtet. esimene puudutab sõltuvust. oluline on eristada üldist sõltuvust energiatarnetest mis võib sattuda ohtu ja, ja siis energia, sõltuvust energiavaldkonnas kellestki, kes ei ole kindel tarnija. ja me räägime ju sellest, et Venemaa kasutab praegu strateegiat, kus ta, kus ta näeb oma energiaallikaid, energiatarneid relvana ja kasutab seda piirkondade destabiliseerimiseks, nii et neid kahte asja tuleks eristada, sest äh, ühelt poolt on tegemist selge poliitikaga, äh, mis puudutab sõltuvust Venemaast. teine asi. ja siseturg, mis on alus paljule sellest, mida me teeme. meil peab olema tõhus, toimiv siseturg, me peame vabanema nendest äh, regulatsioonidest meie majanduses, mis panevad paika energia hinnad, sellepärast et muidu tarned ei toimi. see on eeldus selleks, et meil toimiks investeeringud äh, võrkudesse ja oleks võimalik luua elektrivõrk, mis on kõige olulisem strateegiline investeering, sest äh, elektrivõrgus on võimalik kasutada sisuliselt kõiki erinevaid energiakandjaid, mida toodetakse või ammutatakse Euroopa Liidus. usun, et on oluline see, mida raportöör rääkis tuumaenergia kohta, ent mainida tuleb ühtlasi ka seda, et nimetatud potentsiaali kasutatakse teatud liikmesriikides laiemalt, järjest laiemalt. ja teistes liikmesriikides jällegi vastupidi, mis omab, mis mõjutab nii meie julgeolekuolukorda mõlemat pidi. niisiis peaksime vähem panustama ebaturvalistele tarnijatele ja kokkuvõttes ja täna sellest raportile, aitäh! ning äh, nüüd kolleeg Jürg. aitäh, esimees! tahaksin kõigepealt tänada raportööri väga tasakaaluka ning asjaliku arvamusettepaneku eest. ka struktuur on minu hinnangul väga selge, iseäranis selles, mis puudutab jaotust sise- ja välismõõtme vahel. küsimus sellest, kuidas me saaksime sõltuvust vähendada, on väga oluline. pärast Ukraina kriisi ei, on, on täi-, ilmselge, et ekstreemne sõltuvat, sõltuvus energiavaldkonnas on sisuliselt julgeolekuoht ning äh, tarnijate mitmekesistamine nõuab meilt äh, täiendavate ühenduste rajamist. samas on meil riike, kes regulatsioone või ühiseid reegleid siin ei järgi ning see täkistab, takistab siis äh, kahesuunaliste gaasito-, gaasivõrkude loomist. välismõõtmega seoses me peaksime tõstma esile Euroopa välisteenistuse rolli, kes peagi esitab meile oma ettepanekud olukorra parandamiseks selles valdkonnas, energiasõltuvuse osas. veel tahaksin rääkida energiatõhususest ja hoonete soojustamisest. Kesk- ja Ida-Euroopa riikidel on siin vaja veel palju ära teha, olgugi et potentsiaal on väga suur umbes kolmandik primaarsest energiakasutusest lähebki elamute arvele ning umbes nelikümmend protsenti kasutatud kogu kasutatud energiast oleks võimalik säästa, kui hooned oleks paremini soojustatud ja energiat kasutatakse tõhusamalt. tervitan arvamuse ettepanekut ning loodan, et meie ettepanekud saavad ka positiivse vastuvõtu osaliseks raporti poolt. Muchas gracias, eh, presidente. Yo también quiero agradecer a... aitäh, esimees, ka mina tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest nii olulisel teemal, mis on üks Euroopa Liidu ees olevaid peamisi väljakutseid, nagu näitab ka hiljutine kriis Ukrainaga me peame olema võimalikult ambitsioonikad energiajulgeoleku vallas ja sellepärast on mul ka mõned muudatusettepanekud, me peame äh, liikuma kiiremini madala süsinikuheitega majanduse suunas, mis vähendaks meie sõltuvust ka fossiilkütustest. siin on taastuva energial keskne roll mängida ja raport peaks olema kaugelepüüdlikum kui asi puud, muutub taastuvenergiasse selleks, et vähendada sõltuvust fossiilkütustest ja luua uusi võimalusi ja töökohti. peame olema kaugelepüüdlikumad ka energiatõhususe osas ja meelde tuletama, mida on öelnud parlament, nelikümmend protsenti protsenti on vaja vähendada, mitte kakskümmend seitse protsenti. süsteemide ühendamine näiteks Iberia poolsaarel või Pürene poolsaarel või ähm, Balti riikides, meil on vaja luua äh, sellised võrgustikud ähm, üle poolte Euroopa kodanikest on mõjutatud energiavaesusest ja komisjonil on vaja kohustada liikmesriike vastu võtma konkreetseid meetmeid, et vähendada Euroopas eksisteerivat energiavaesust? aitäh. Äh, kolleeg Baltitsis, palun. aitäh. meil on väga hea meel härra Saudargase raport debati üle, tegemist on väga hästi koostatud dokumendiga, kuid me ei tohi praegu unustada minevikku ära. Euroopa Liit pöörab nüüd suuremat tähelepanu energiajulgeolekule ja seda alates kahe tuhande üheksandast aastast peale, kui tekkisid tarnetõrked. kahjuks tollal tehtud ettepanekuid ei rakendatud ellu. nüüd oleme hakanud uuesti energiajulgeolekust rääkima ja see on väga hea, kuid eelmisel aastal pidi meil juba olema toimiv siseturg, kahjuks seda meil veel ei ole. nüüdseks pidime hakkama kõrvaldama energiasaari, kuid ma ei ole kindel, et äh, seda ka tehakse. kui me nüüd valime Euroopa projekte välja, siis ei võeta arvesse liikmesriikide spetsiifikat. ainult üks vedelgaasiterminal on ette nähtud Balti riikides ja kui seda praegu alles hakatakse ehitama, siis see saab toimivaks viieteist aasta pärast. see ei ole äh, aga piisav eh, ene-, Euroopa Liidu energiaprobleemide lahendamiseks, sellepärast ongi liikmesriigid arendanud eh, energiasektorit eh, omal kulul ja omavahel tööd koordineerimata. kui me räägime energiajulgeolekust, siis tuleb rõhutada, et vaja on kaitsta tundlikke piirkondi, näiteks äh, neid piirkondi, kus on tuumajaamad, äh, terrorismi rünnakute puhul on tegemist väga tundlike objektidega ja Euroopa Liidul peab siin olema konkreetsed, äh, tegema konkreetseid ettepanekuid. tuumaenergiasse investeerimine peaks olema üks prioriteetidest tulevikus ja Euroopa Komisjon peaks selles sektoris mängima olulist rolli aitäh, nüüd mm, kolleeg Jeerek, palun. aitäh, mul on väga hea meel, et me seda raporti ettepanekut siin täna arutame ja olen raportööriga nõus, et energialiit peaks tuginema kolmele alussambale, mida ta mainis, energiajulgeolek, konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus raportöör ütles äh, õigustatult, et energiajulgeolek on äh, esmatähtis, sest äh, energia ei ole mitte ainult majandusküsimus, vaid ka strateegiline küsimus, sellepärast on mul teises lõikes puudu kohalike ressursside kasutamisest, kaasa arvatud kivisüsi ja teised energiaallikad, sellepärast et isegi rahuajal võib tekkida olukordi, kus energiatarned lõpetatakse ja siis tekivad probleemid. energiajulge olek julgeolekuprobleemiga nagu seisid silmitsi ka sakslased, kes otsustasid loobida, loobuda tuumaenergiast, sest energiajulgeolek on seotud tarnevõrgustike, kuid ka mitmekesiste tarneallikatega. siin rõhutatakse raportis energiatõhusust, see on väga oluline kuid oluline on ka energia ümbermuutmisahela tõhusus. ja siin on puudu ka ühest olulisest järeldusest, meil on vaja energiatõhususe direktiivi kaudu energiatõhususe probleeme hakata lahendama, aitäh. Thank you, Mr Chair. First of all I aitäh, ütleb härra Vendisen, aitäh raportöörile suurepärase töö eest. ta on oma raportiga mm, väga olulist äh, valupunkti tabanud. Äh, mm, meil on väga hea meel ka selle üle, et siin on kaks eraldi peatükki raportis, samuti härra Savdargas mainib kaugkütet olulise äh, teemana, see on hea linnapiirkondades, kuid maapiirkondades võivad katlamajade, katlamajad ka aitata kaasa äh, energia ähm, tõhusamale kasutamisele. kui me asendaksime Vene gaasi äh, maasoojuspumpadega, siis me liiguksime olulise sammu edasi oma energiajulgeoleku tagamise suunas. nagu ma olen kuulnud, on äh, selleks vaja ainult äh, viitkümmend nelja tuhandet maasoojuspumpa, et asendada Venemaa gaasi, mida me praegu imp-, ekspordime. seega me võime ka maasoojuspumbad ja äh, kaugkütte siia sisse viia. aitäh! aitäh, ütleb äh, härra Kohvot. kõigepealt tahaksin öelda, et oluline on meie sõltumatuse tagamine energiavaldkonnas ja oma julgeoleku tagamine Euroopas, tegemist on olulise ülesandega. mul on paar kommentaari ka raporti kohta, nagu teised ütlesid, leian, et peaksime rõhutama energiatõhusust äh, osana lahendusest äh, energia probleemi puhul. Äh, siin räägiti ka linnadest, linnad on väga olulised, kuid ma arvan, et me peaksime rõhutama, et linnad peavad olema arukad ja ähm, energiakasutus peab olema intelligentsem linnades, siin mainiti ka kaugkütet, maasoojuspumpi, need on väga olulised küsimused ja need on olulised teemad. me peame kaasama ka kodanikud, mitte ainult ametivõimud lahenduste leidmisse. ja võrkude ühendamine, väga oluline on piiriülene võrkude ühendamine, me peaksime seda rõhutama, kuid ka riigi sise, riikide siseselt on suuri probleeme võrkude ühendamisega, mis takistab tõelise ühtse energiaturu elluviimist. sellepärast peaksime välja tooma Euroopa kitsaskohad nii riikidesiseselt kui riikidevaheliselt, arvan, et see on väga oluline. ja lõpuks, kui me räägime energiast, siis ähm, peame rääkima geopoliitilisest kontekstist äh,, taastuvenergia ja päikeseenergia on äh, geopoliitiliselt julgeolekut tagav ja me peaksime seda aspekti rõhutama siin äh, raportis ei rõhutata piisavalt ka seda tüüpi energia tõelist kasu. Äh, näiteks on tuuleenergia osas väga palju potentsiaali, mida saaks ära kasutada, tegemist on ka energiajulgeoleku tagavaallikaga ja me peaksime selles suunas rohkem edasi liikuma härra Zanzonato, aitäh, ma olen nõus sellega, mida ütlesid eelkõnelejad, tegemist on väga hea raportiga. tahtsin välja tuua kaks punkti, kõigepealt te, üks tehniline punkt ja teine üldisem märkus. tehniline punkt, tõsi on, et räägitakse Euroopa gaasivõrgustikust, võrkude ühendamisest, sellest, kuidas kasutada metaani võimalikult arukalt, siin mainitakse seda kõike erinevates punktides, aga ühte konkreetset punkti selle kohta ei ole, mina pakuksin välja ühe lause, mis seda kõike ühendaks. ja teiseks üldisemat laadi märkus, mis puudutab poliitilist strateegiat. neljakümnendas punktis kinnitatakse, et Venemaa ei ole usaldusväärne partner. kogu dokument räägib sellest, sest dokument on vastuseks Ukraina kriisile ja Venemaa käitumisele. seega me ei ole, me ei saa olla kindlad eh, energiatarnete osas, mis tulevad Venemaalt, eriti just metaani osas. tegemist on seega olulise teemaga, mis on eh, vales kohas siin tekstis minu meelest. mina kasutaksin definitsiooni, mis oleks pisut diplomaatilisem, rõhut-, taksin, miks meil peab olema energialiit, mis tagab energiajulgeoleku ja seega kutsuksin üles Euroopa Komisjoni läbi vajalike algatuste tagama, et Venemaa jääks või saaks usaldusväärseks partneriks. me, ma leian, et me mingisugust praktilist Äh, tulemust sellele üle, kui me rõhutame, et Venemaa ei ole praegu usaldusväärne partner. niimoodi saavutame paremaid tulemusi ja ei keskendu lihtsalt äh, iseendastmõistetavalt negatiivsetele tagajärgedele. härra Kristoforu, palun. aitäh energiastrateegia küsimus on julgeoleku tagamiseks Euroopas väga oluline. see viib meid teise tundliku küsimuseni Euroopa sõltuvus või autonoomia praeguse Ukraina kriisi kontekstis. meil on vaja kiiremini tegutseda, leida energiajulgeoleku tagamise võimalused ja sinna investeerida samuti on oluline saata välja positiivne sõna, sõnum meil on ka teine võimalus liikuda Vahemere idaosa suunas. seega, kui Kreeka, Küpros ja Iisrael neid ressursse kasutavad, siis äh, loodakse äh, selle läbi strateegiline energiasektor ja seega energia julgeolekuga seotud põhjustel, kuid ka strateegilistel põhjustel peaks Euroopa keskenduma sellele piirkonnale. probleem Euroopas on selles, et meil ei ole otsest ligipääsu energiaallikatele. sellepärast teen ettepaneku, et raportööris öeldaks, et me tahame, et Euroopa investeeriks Vahemere idapiirkonda ja Mm, rõhutaks rohkem ka taastuvenergia tähtsust. taastuvenergia allikad on palju odavamad nüüd kui enne. Nad on konkurentsivõimelised võrreldes äh, naftaga teatud piirkondades. nii et me saaksime paremini kasutada ära päikeseenergiat äh, Lõuna-Euroopas ja Põhja-Euroopas saaks kasutada teisi taastuvenergiaallikaid, näiteks tuuleenergiat kuid äh, ma tahaksin, et raportis oleks kirjas, et meil peab olema ka Junckeri investeerimiskava hinnang. see tähendab, et äh, tänu sellele kavale saame siis investeerida nii Vahemere idapiirkonda kui ka taastuvenergiasse meil on tänu sellele võimalik vähendada oma energiasõltuvust, energiahindu, luua töökohti ja vähendada ka energiavaesust. sellepärast on minu meelest vaja otsustada kiiresti investeeringute üle, aga seda saab teha ainult korrektsete hinnangute läbiviimise ähm, tulemusel aitäh, ütleb härra Jankevitš. selle raporti autor, ma tahaksin teda tänada, sest kui ma võrdlen tema raportit eh, energiastrateegia dokumendiga, siis ma arvan, et härra Saudarga see raport on palju parem ja äh, Saudargas raport toob välja ka eelnevate dokumentide kitsaskohad ning annab head suunised tulevikuks. Euroopa energiajulgeoleku strateegia on äh, alles lapsekingades ja mul on väga hea meel, et raportöör keskendub siin äh, kõige suurematele ülesannetele energiajulgeoleku vallas, nagu näiteks äh, energiaallikate mitmekesistamine. Ähm, raportöör ütleb et, et viiskümmend kolm protsenti protsenti äh, energiast, mida me kasutame, on pärit äh, ühelt energiatarnijalt Gazpromilt. ta ütleb, et me maksame miljard eurot imporditud energia eest iga päev, mis tähendab, et me sõltume tugevalt imporditud energiast. ta mainib ka kahe tuhande üheksanda aasta kriisi ja praegust kriisi, ma arvan, et sellest saab järeldada ainult üht, et Venemaa ei ole usaldusväärne partner, vastupidi, tegemist on ohtliku partneriga Euroopa majanduse jaoks. raportöör ütleb, et me peaksime tagama, et kõik liikmesriigid peaksid äh, sarnaselt mõtlema, ma arvan, et äh, see on väga hea, et ta kõiki neid argumente mainib kuid Poola äh, vaatepunktist lähtuvalt äh, on siit äh, puudu üks lahendus, me peaksime toetama uusi energiaallikaid, näiteks kildagaasi ja peaksime eemale liikuma praegusest kliimaenergiast, mis ei võta arvesse kõigi huvisid, kaasa arvatud Poola huvisid, sellepärast järgnevatel kaast-, aastatel kaotame kuussada tuhat töökohta, kohta peame investeerima ka öö, väga palju umbes sada miljardit eurot ja ainult väike osa sellest rahast tuleb Euroopa fondidest. ma arvan, et sellest ei piisa ja käesolev raport ei näita Euroopa reaalsust objektiivselt, eriti just mis puutub Poola keerulisse olukorda. aitäh, härra Tang, palun. Thank you, Chair. I would like to thank the aitäh, tahaksin tänada raportööri tasakaalustatud raporti eest, mis on väga hea alus praeguseks aruteluks ja edasisteks aruteludeks. ma tahaksin jagada teiega kahte murepunkti, mis Äh, mida ilmselt täna hommikuse arutelu käigus ei õnnestu lahendada, kuid me peaksime innustama Euroopa Komisjoni nende probleemidega tegelema. kõigepealt äh, energiajulgeolek vajab Euroopa strateegiat ja selgeid valikuid. meil on võimalus erinev, äh, erinevad viisid, kuidas Äh, reageerida energiašokkidele ülemaailmselt turul, me võime vähendada nõudlust, äh, taga, tagada suuremad energiavarud, teha äh, strateegilisi valikuid mitmekesistamise osas ja kahjuks Euroopa Komisjoni dokumendist ei tule välja mingisugust viidet sellele ähm, suunale, kuhu nad soovivad liikuda, kas nad soovivad vähendada nõudlust või võrke ühendada, meil on vaja selgeid vastuseid ja selget strateegiat, kui me tahame tahame rääkida energiajulgeolekust, sellepärast mina innustan Euroopa Komisjoni olema selgem selles küsimuses. teiseks, mm, meil on endiselt energiatoetused liikmesriikides, mis on mõnikord ka kooskõlas jätkusuutliku majanduse suunas liikumisega, ja energiajulgeolekuga. seega oleks äh, aus, kui me arutaksime riiklike toetuste küsimust ja räägiksime ka sellest, et mõnikord need toetused ei ole kooskõlas meie ühiste eesmärkidega. riiklike toetuste probleemi tuleks samuti seega käsitleda, kui me räägime energiajulgeolekust. aitäh üheksateistkümnes kõneleja, ma ütlen seda sellepärast, et tegemist on äh, esimese naisega, kes sõna võtab, see on ju väga huvitav teema, mis peaks ka naisi huvitama. Äh, proua Valean, palun, te avate uue ajastu meie arutelus. aitäh Te teate, et mina olen tegelenud Euroopa ühendamise rahastuga, seega on äh, olulise sammuga naiste jaoks energiajulgeoleku vallas. ma tahaksin äh, tänada kolleeg Saudargast äh, väga tasakaalustatud raporti eest, mida ma täielikult toetan. eriti on mul hea meel tema seisukoha üle, mis puudutab konkurentsivõime suurendamist eh, tarnijate hulgas ning ka energiahindade vähendamist. ma tahaksin, et Euroopa strateegiliste investeerimiste fondi juures et siin mainitakse PCI-sid, see kaitseb Äh, neid projekte, millel on tõeline Euroopa lisandväärtus. ma tahaksin teiseks tegeleda äh, LNG võimekusega ähm, Vahemeremaades ja ka Kesk-Euroopa äh, riikide ühendamist, et see uus võimekus peaks olema lisatud siia allikate mitmekesistamise juurde ja me peame suurendama gaasitarnijate vahelist konkurentsi, hindade indekseerimine hulgihindade puhul vähendab juba tarbijate jaoks energia hindu ähm, Briti ja Põhja-Euroopa äh, äh piirkondades äh, ja kui me mm, äh, viime need ettepanekud siia sisse, siis ähm, me parandame äh, Ida- ja Kesk-Euroopa mm, riikide võimalusi. Äh, proua Kumbula, palun ma arvan, et me saame, äh, meil on vaja kiireid lahendusi kodanike jaoks ja me teame, et praegu on olukord väga keeruline, mul on siin ka mõned konkreetsed ettepanekud, mida raportisse lisada. Ehm, oma energia tootmise suurendamine, me peame siin rõhutama bioenergia rolli, sellepärast et see on kohalik energia, see on väiksema süsinikuheitega energia ning see pakub ka biokütustele võimalust. biokütused asendavad alati imporditud naftatooteid, nii et kui me räägime energiajulgeolekust, siis on tegemist konkreetse ettepanekuga. meil on vastav tehnoloogia juba olemas ja seda arendatakse edasi, seega Euroopa peaks olema kaasatud nendesse tehnoloogilistesse arengutesse ja mängima oma rolli ka ülemaailmsel tasandil. siin on mainitud ka, et me peaksime olema osa kogu energia tootmise elutsüklist ja kogu struktuurist, seega ma tahaksin, et mm, puhas tehnoloogia oleks äh, siia kaasatud, see võimaldaks meil olla osa ülemaailmsest äh, turust, kui ülejäänud riigid hakkavad oma energiasüsteeme tõhustama, nii et me peame võtma arvesse ka majanduslikku ja äriaspekti väga oluline on ka äh, teadmise, olulised on teadmised, kuidas äh, standardeid ellu rakendada äh, kolmandaks, arukad energiavõrgustikud on siin küll sees, kuid siin peaks olema paindlikkus turgude puhul, mis tuleks luua ja mida tuleks toetada, kui me püüame arukaid energiavõrgustikke välja arendada, kui me räägime Euroopa ühendamisest. kui me vaatame samal ajal turge, kuidas suurendada taastuvenergia osakaalu äh, võrreldes traditsiooniliste energiaallikatega ja lõpuks ma tahtsin viidata ka oma koduriigile. meil on üks äh, gaasitoru, mis äh, tuleb Venemaalt, sellega ei ole probleeme olnud, kuid ähm, Soome on suur riik ja gaasi kasutatakse ainult äh, Soome lõunaosas, seega meil oleks väga hea meel, kui meil oleks võimalus energiasse investeerida niimoodi, et meil oleks võimalus energiat tarnida ka Soome põhjaossa aitäh, kolleeg Sorinju. suur tänu, esimees. mul on väga hea meel äh, kolleeg Saudargase äh, töö üle ja tahtsin öelda ka, et võib-olla oleks oluline viia raportisse sisse viide sellele, et energiajulgeoleku alased investeeringud peaksid olema esimesel kohal Junckeri investeeringute kavas. nagu te teate, on ähm, energiavõrkude ühendamine määrava tähtsusega julgeoleku tagamiseks. me teame ka, et nõukogu otsus tugineb neljale alus talale, energiale, kliimale, kuid kahjuks äh, võrkude ühendamine ei ole kohustuslik, vaid on vabatahtlik. ja lõpuks on meil hea meel äh, selle üle, et mainitakse nõukogu, kuid me peaksime julgustama komisjoni tagama pidevat äh, energiaalaste otsuste elluviimist. Ähm, ja selleks peaks olema vastav amet loodud. kui meil ei ole võimalus hinnata erinevate riikide olukorda, siis me ei saavuta ka oma eesmärke. aitäh, nüüd annan sõna komisjonile Energia peadirektoraadist äh, proua Verstorfer. Yes, thank you very much, Mr Buzek, I would like to suur tänu, härra Puusek, tahaksin komisjoni pealt eh, siin vastata mõningate küsimuste osas. kõigepealt eh, suur aitäh raportööri härra Salakasale väga suurepärase raporti eest. on selge, et energiajulgeoleku võtmeküsimus on meie ees ja seda on vaja korralikult hinnata, ma tulen eh, Energialiidu juurde veel alles siin tagasi me oleme nõus selle raportiga, et konkurentsivõime, tarnekindlus, jätkusuutlikkus on head eesmärgid, fookus, nii nagu ka meie strateegias, on see, et äh, lühiajalist strateegiat on vaja, on vaja selleks äh, talveks, aga me ei pea, peame seda silmas pidama pikaajalisi eesmärke. strateegia, nii nagu raportis ka välja toodud, on äh, kuus võtmetegevust, energianõudlust tasandada, kasutada omaenda energiaallikaid, paljustada erinevaid energiaallikaid, ja kõik need on tegelikult võtmeküsimused, energia tarnekindlus on laiem valdkond kui lihtsalt eh, ühe konkreetse teemaga tegelemine. ja loomulikult me peame neid akuutseid küsimusi vältima järgmiseks eh, talveks, nii et tegelikult on väga hea praegu täna just rääkida eh, keskmisest ja pikaajalisest tegevusest tahaksin rääkida kahest valdkonnast, sõltuvusest ja importidest. Äh, koos meie mai strateegiaga avaldasime me ka uuringu, kus on väga selgelt numbreid ja statistika toodud äh, liikmesriik versus kolmas riik, mis äh, puudutab sõltumatust impordist. viiskümmend kolm protsenti meie energiast Euroopa Liidu tuleb kolmandatest riikidest ja see sõltuvus ilmselt jääb samaks samas teisest küljest on meil kuus liikmesriiki, kes täielikult ühest tarnijast sõltuvad, see on Vene gaasist ja olukord, nagu öeldud, on juba hoopis teistmoodi kui Euroopa Liidu sees, mõned on sada protsenti eh, sõltuvad, teised jälle vähem. küsimus eh, puudutab siin aga siseenergiaturgu, see on solidaarsus meie kõigi jaoks, kuidas eh, sellega tegeleda. mis puudutab nüüd Venemaad ja Ukrainat konkreetsemalt, siis meil on talvepakett, kokkulepe Äh, jälgime seda lähedalt, äh, praegu on väga hästi kõik, äh, midagi ei ole siin ette kanda. asepresident Šefčovitš oli eelmisel nädalal Moskvas, arutas seal oma kolleegidega seda küsimust ja me jätkame sellel teemal dialoogi. tagame, et see läheks edasi. mis puudutab üldisemalt poliitilist dialoogi Venemaaga, siis kõik sõltub loomulikult Minski protokolli täielikust rakendamisest ja kõik need reeglid, mis ettevõtetele on, Äh, rakendatakse ka siseturul ja peame sellel silma peal, et äh, need ka kehtiksid praktikas. mis puudutab Energialiitu, siis äh, juba esimees ütles, et härra Tšetšovitš tuleb meie ette esmaspäeva pärastlõunal. ma arvan, et tänane arutelu ja raport, mis on selle järgne, on väga ajakohane ja väga hea, sest me räägime täna Energialiidust ja Energialiidul on viis dimensiooni, mis on kõik omavahel seotud, aga võtme Äh, fookus on siseenergiaturule, äh, tarnekindlusele ja kõikidele nendele aspektidele, mida täna juba on siin räägitud. Äh, nii et see on väga hea võimalus, Energialiidu raamteatises on need osad kirjas, me räägime ka administreerimisest ja me räägime võtmetegevustest, mis on väga selgelt defineeritud ning kahekümne viiendal veebruaril me need avaldame nii et äh, järgmisel nädalal ja ka hiljem on kindlasti võimalusi seda veel edasi arutada. Junckeri plaani äh, aitab küll meil rahastada mõningaid neid investeeringuid, see on seotud äh, Energialiiduga, infrastruktuurist räägite, see on juba siin võtmeküsimuses ühishuviprojektid, ja kakskümmend kolm ühishoiuprojekti, mis on energia eh, tarnekindlusega seotud, on meie prioriteediks eh, ning energiatõhususe ja taastuvate energiaallikate rahastamine samuti. Eh, fookus meie teadmisel on kodanik ja tema huvi, nii et siin me saame kindlasti edasi minna. kokkuvõttes oleme selle raportiga eest väga tänulik. mul on väga hea meel jätkata diskussioone sellel väga olulisel teemal ja Äh, asepresident Šefčovitš äh, viitab siin äh, kindlasti Energialiidu aspektidele tervikuna, aga meil on väga hea meel arutada seda raportit edasi, kui see on välja antud. suur aitäh, proua, teie märkuste eest, suur aitäh, et olite kohal, ütleb härra Puudek. suur aitäh, raportöör Aldirgas Saudargas, teid austati meie arutelu ees nii, arutelu jooksul niivõrd palju. tegelikult mulle tundub, et täielik konsensus teie raporti teemal on olemas, kas on midagi teie poolt veel lisada? loomulikult, härra esimees, äh, ütleb härra Saudargas, äh, sügav tänu äh, kõigile kolleegidele väärtuslike panuste eest. sest tegelikult oli väga palju põhjalikku ja sisulist, mida kolleegid täna lisasid. ma vabandan, et ma ei saa siin kõiki nimeliselt nimetada aga äh, ma pöörasin kõigele väga palju tähelepanu, töötan nende ettepanekute kallal edasi. Äh, jääme ühendusse, olge head, äh, tundke ennast hästi minu poole pöördudes, tehke omad ettepanekud ja võimalikud muudatusettepanekud. ja ma ei tea, kas mul on siin aega, aga mõningad kommentaarid nüüd konkreetselt ka, eriti variraportööridele alustame kolleeg Joshiga, kes mainis, et äh, vajalikud on pikemaajalised äh, prioriteedid kui aasta kaks tuhat viiskümmend. Äh, see on siin näide, mida ka teised kolleegid mainisid. ühest konkreetsest teemast teisesse hüpates avame me siin laiemaid kontekste ma arvan, et arutame siin koos, koos variraportööridega ka seda, mis nüüd tõesti meie tähelepanu väärib, sellepärast et me ei saa siin laiendada seda raportit lõpmatuseni. ja teised aspektid on juba siia raportisse kaasatud, aga loomulikult olen ma avatud, vaatame üle ja muutame ehk rõhuasutusi siin. härra Fox ka siin mainis kui oluline on ikkagi rakendu, rakendamine kui selline. ma siin kõike ei jõua mainida, aga paljud kolleegid seda rõhutasid, et eh, juba olemasolevate eh, õiguslike aluste tõeline rakendamine, see on raportis ka öeldud, aga kui siin nüüd veel rõhutada, siis räägime detailidest ikkagi veel. ja meie Leedus oleme siin energiasaareks, aga äh, tõesti väga õige rõhk oli ka sellel kolleegidel, et on ka päris saari, mis ei ole ilmselt ühendatud äh, päris hästi, see ei ole meie pädevuses otseselt, nii et äh, loomulikult me peame vaatama kõiki probleeme ja tegema seda õiglaselt ja õiglaselt kõigi suhtes. nii Euroopa Liidu lõuna kui põhjaosas. töötame konkreetsete sõnastuste kallal eh, ja härra Tselikiotis ja teised eh, mainisid eh, neid asju, mis on ka mulle olulised taastuvat energiaallikat nafta ja maagaasi puhul, eh, Vahemere piirkonna küsimus ja me räägime variraportööridega nendest detailidest, mis peaksid olema sinna sisse kaasatud. üldiselt on seda juba räägitud, aga küsimus on nüüd, et kuivõrd eh, süviti me saame minna, selleks on vaja meil arutada ja ühtset positsiooni välja töötada. ja loomulikult eh, ma ootan ka härra Javorilt, äh, nii nagu te juba panite ette, et äh, uus peatükk on saabumas, nii et äh, palju tööd on vaja ära teha. nüüd sõltub sellest, kui palju me saame siia kaasata, ma olen nõus, et need aspektid on kõik väga olulised, aga kuivõrd laial mahuliseks me saame minna siin, on muidugi arutelu küsimus. Äh, kõik teised äh, aspektid on siin väga olulised. Äh, loomulikult Venemaa on tänasel hetkel väga oluline teema, aga see jällegi avab igasuguste arutluste laeka siin. nii et kaasame kõik need asjad, suur tänu teile märkuste eest, suur tänu variraportööridele ja komisjonile samuti tänu minu vaatepunktist väga suurepärase töö eest ja heade panuste eest kolleegid eh, Erikson eh, ja teised on teinud väga head tööd ja ma loodan, et me saame laiapõhjalisemat arutelu edasi pidada. suur aitäh, hea kolleeg, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kakskümmend kaheksa jaanuar kaks tuhat viisteist kell kaksteist eh, keskpäeval. kakskümmend kaheksa jaanuar ja me alustame järgmist meie kohtumise osa kell kolm nii et kahe poole tunni pärast, suur aitäh teile! Sitting here.